tere hommikust kõigile, alustame oma Ahveti hommikuse koosolekuga. esimeseks päevakorrapunktiks on ülevaade Ahveti viibimisest Ukrainas eelmisel aastal detsembri alguses, viis kuni seitse detsember. üheksaliikmeline delegatsioon külastas siis detsembri alguses Kiievit, kohtusime peaministriga, parlamendiliikmetega kõrgetasemeliste ametnikega uuest valitsusest ning ka kodanikuühiskonna esindajatega. see oli esimene ametlik ahveti äh, missioon Ukrainasse üheksanda ametiajal ja see näitab seda, kui suurt tähtsust omistab Euroopa Parlament ja eriti ahveti komisjon Euroopa Liidu suhetele Ukrainaga ja koostööle nende parlamendiga. see külaskäik oli ka väga õigeaegne, võttes arvesse Saharovi auhinna väljastamist sellele eelnenud nädalale ning sellele järgneval nädalal toimus ka tippkohtumine Pariisis. visiidi üheks tipphetkeks oli Oleksei Kontšarovi Ukraina peaministriga kohtumine kus äh, sai kinnitust äh, valitsuse soov reformida riiki, võidelda korruptsiooni vastu ning äh, reformida justiitssüsteemi, kuid samuti paljusid teisi valdkondi. kohtusime parlamendi kolleegidega ning valitsuse liikmetega ning me nägime, et uued võimud soovivad ambitsioonikaid eesmärke täita ning assotsieerumislepinguga edasi minna ning äh, süvendada integratsiooni Euroopa Liiduga. meie väljendasime omapoolset täielikku toetust ning ütlesime, et selline kiireloomuline turborežiimil seaduste vastuvõtmine ei peaks tähendama seda, et ei konsulteerita teistega, eriti just kodanikuühiskonnaga ning rakkerühmadega ning et see ei tohiks mõjutada kuidagi seadusandluse kvaliteeti. veel üheks äh, tipphetkeks oli härra Danilovi äh, riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu juhi kohtumisega, seal nägime, et president soovib lõpetada konflikti ida suunal, aga mitte iga hinna eest ja kindlasti mitte nende tingimuste alusel, mis Venemaa võiks ette dikteerida. koostöö NATO-ga äh, leidis äh, kiitmist, me nägime, et Ukraina soovib ka edasi liikuda NATO liikmelisuse suunas seda hoolimata muredest teatud äh, arengute osas äh, ka seoses äh, naabrite käitumisega. Mustal merel on samuti NATO kohalolek tagatud praegu. lisaks sellele väljendasid nad oma tänu sellele, et Euroopa Parlament toetab nii reformide protsessi kui ka Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust Nad soovisid, et me toetaksime sanktsioonide kinnitamist Venemaa vastu. ma usun, et võin ütelda delegatsiooni nimel, et see külaskäik oli vägagi rahuldav, võttes arvesse seda, mis toimub äh, reformidega, samuti nende soovi liikuda Euroopa suunas ning me mõlemad oleme valmis oma suhteid süvendama äh, ja muuhulgas ka parlamentide vahel. lõpetuseks tahaksin veel teavitada teid Ukraina suhete delegatsiooni juhina, et meil toimus kümnes kohtumine Euroopa Liidu Ukraina parlamentaarse assotsiatsiooni komisjoniga Strasbourgis kaheksateist, üheksateist detsember eelmisel aastal. seda siis kaks nädalat pärast Ahveti külaskäiku Ukrainasse. seega oli vägagi asjakohane jätkata nende küsimuste arutamist, millega tegime algust Kiievis. tegemist oli väga kollegiaalse kohtumisega, me vahel oli hea üksteisest arusaamine ning äh, üldine õhkkond oli vägagi positiivne ning paljulubav, võttes arvesse järgnevate aastate koostööd. suur aitäh, et äh, kuulasite minu aruannet külaskäigu ning kohtumise kohta ning nüüd tahaksin anda sõna mis härra Michel Kaalerile, palun. Ähm, äh, suur tänu, lugupeetud esimees. tahaksin samuti rõhutada seda, seda, sedasama, mida teie ütlesite oma ülevaates alalise raportöörina. olen keskendunud eelkõige assotsieerimislepingu ja vabakaubanduslepingu äh, ellurakendamisele ja seejuures oli oluline selle üsna uue valitsuse hoiakuid jälgiksime. üldiselt on mulle jäänud mulje, et ei ole põhjust kahtlusteks, et ka see uus valitsus milles on äh, täiesti uus äh, erakond ja Gradas on suur osa saadikuid uued, et äh, ei ole mingeid kahtlusi, millises suunas nad tahavad riiki viia. Nad äh, tahavad äh, tõesti nende lepingute elluviimisega tegeleda ning äh, Nad mainisid ka, et ettevalmistused tõepoolest toimuvad välkkiirelt, seadused võetakse ülikiirelt parlamendis vastu ja valitsuse erakonnal on ju ka enamus, nii et see teeb asja lihtsamaks. samas tuleb nentida, et on oluline, et sellele ei kannataks kvaliteet. pärast äh, valimisi Ukrainas olen ma ka parlamentäärina oma kolleegidele igal võimalusel rõhutanud, et äh, nad tõepoolest täidaksid oma kohustusi parlamendiliikmetena, tõesti vaataksid väga hoolikalt läbi kõik seaduseelnõud, mõtlema läbi muudatused, mis nendega kaasnevad ning äh, tagaksid, et poliitiline tahe tõepoolest kajastuks neist, neis seaduseelnõudes. tegelikult peaaegu oleksidki juba juhtunud mõned asjad, mida keegi ei oleks soovinud, üks näide et ähm, tühistati ühe korraga terve suur äh, pakk Ähm, vanu seadusi Nõukogude Liidu ajast, seal olid äh, veel, sealhulgas oli ka näiteks äh, selline, äh, mis tühistamise korral siis oleks tühistatud see, et Krimm kuulub Ukraina juurde see oli siis veel Hruštšovi ajast seadus, mis ähm, selle kehtestas. Õnneks siis äh, seda äh, viga märgati ja seda konkreetset äh, seadust ei tühistatud, aga jah, need on asjad, millele peab tähelepanu pöörata ning meie peaksime omalt poolt ka selle dialoogi raames ergutama parlamendiliikmeid, need tõepoolest täidaksid oma kohustusi rahvasaadikutena Äh, ma ei tea, kas te andsite mulle nüüd märku, et võiksin lõpetada, äh, jah, teengi siis seda. ma tahtsin teile lihtsalt märku anda, et te jõuaksite tasapisi lõpule ja teeksite kokkuvõtte, aga kui saite juba lõpetada, siis väga tore, sest me peame tõesti mm, ajaga tõhusalt ümber käima, täna meil äh, on väga palju asju arutada. kas keegi soovib nüüd sõna sel teemal? ei ole kedagi, aga siiski, palun. Euh, jah, ka mina osalesin sellel missioonil ja ma oleksin soovinud omalt poolt teha veel äh, kaks äh, märkust sellele suurepärasele kokkuvõttele, mis kolleegid tegid. esiteks, selles uues meeskonnas nii president kui valitsus äh, on äh, teinud midagi, mis on prantslaste jaoks vägagi muljetavaldav. valitsus koosneb kõrgetasemelistest tehnokraatidest, isikutest, kes on veendunud, et tänu arukusele ja kiirusele on võimalik riiki muuta. see on igati põnev, sellepärast et kiiresti tegutsetakse ja väga läbinägelikult, kuid samuti on üks suur oht olemas, ehk siis äh, tekib, võib tekkida lõhe avaliku arvamusega, sest avalikkus ei pruugi toetada ja aru saada. võidakse sattuda traditsioonilisse lõksu lõheks, võib tekkida lõhe eliidi ning rahva vahel, mis on täiesti kunstlik muidugi, aga ilmselgelt on kahjulik poliitilisel maastikul. ja teine küsimus, mida te juba ka mainisite ja ka kolleeg, nimelt tugev soov Ukraina uue meeskonna poolt leida kompromiss Venemaaga siin on tegemist eh, esmatähtsa asjaga kogu Euroopa kontinendi jaoks. ja ukrainlaste tahe kindlasti saab üheks eh, testiks, mille abil mõõta Putini eh, plaane ja kogu Vene Föderatsiooni omi. suur aitäh, rohkem sõnavõtusoove ma ei näe praegu. seega siis tahaksin kokku võtta selle päevakorrapunkti ja liikuda edasi järgmise juurde, aga enne kui alustame järgmise punktiga, sooviksin, tahaksin meelde tuletada, et äh, kuulamise ajal jääb äh, meie saali uks, peauks suletuks, selleks, et külastajate vastu viisakust üles näidata, nii et palun, kui soovite lahkuda või siseneda, kasutage kõrvaluksi. vabandan selle tehnilise märkuse pärast, aga on igati äh, segav ja häiriv, kui äh, hakatakse peauksest sisse ja välja käima Lähme siis järgmise päevakorrapunkti juurde, idapartnerlus ning äh, nägemus arengutest pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. tegemist on siis äh, idapartnerlusega arenguvisiooniga pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. paar äh, hetke pausi, nii et ka meie külalised saavad poodiumile tulla. Thank you uh,. So let's come back to the uh.... aitäh. Lähme siis äh, tagasi selle päevakorrapunkti juurde, idapartnerlus. kaks tuhat, äh, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal me tähistasime idapartnerluse kümnendat aastapäeva, aga see oli ka väga keerukas aasta idapartnerlusriikidele, nagu näitasid väga kaugeleulatuvalt kohati ka äh, ettearvamatu poliitilised arengud, avalikud rahutused ja ka väga suuri mõjutusi kaasa toovad äh, valimised ja ka aasta kaks tuhat kakskümmend on sarnane, mitmetes äh, riikides toimuvad kohalikud valimised, parlamendivalimised või isegi presidendivalimised ning Euroopa Liidu äh, vaatepunktist on tähelepanuväärne see, et Brüsselis toimub kevadel idapartnerluse tuleviku kohta äh, tippkohtumine ning enne seda tippkohtumist, nagu ka kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, äh, võtab parlament äh, vastu raport, raporti soovitustega nõukogule, komisjonile ning äh, välisteenistusele. raportööriks on härra Austrevitšus. see kuulamine leiab aset väga õigel hetkel ja see võimaldab äh, meil mõtiskleda idapartnerluse saavutuste ja puuduste üle kümme aastat pärast selle algust, kuid mis võib-olla veelgi olulisem, see võimaldab meil hinnata, kas ja kuidas võiks Euroopa Liit äh, teha rohkem ära ja teha paremini ära, et toetada idapartnerlusriike nende hästi legitiimsetes püüdlustes Euroopa poole. enne kui annan sõna raportöörile lühikeseks sissejuhatuseks tahaksin tervitada nelja külalist. härra Sergei Gerasimtšuk, kes on ähm, nõukogu esimehe asetäitja ning äh, Kagu-Euroopa uuringute äh, juht nüüd äh, Ukraina Prisma siis äh, härra Korneli Kaka-, Kakatša, kes on äh, Ivane Javakišvili Tbilisi riikliku ülikooli professor ning ka Gruusia Poliitika Instituudi direktor, siis proua Sinikuka Saari Euroopa Liidu Julgeolekuuuringute Instituudist härra Claudius Maniukas, kes on STEP konsulta-, konsultantide nõukogu esimees ning ka Vilniuse ülikooli dotsent rahvusvaheliste suhete ja, ja poliitikateaduste alal. ning lisaks oleme kutsunud äh, siia veel mõned eksperdid, äh, proua Katariina Maternova, äh, kes on äh, siis äh, Euroopa Komisjonist ning proua Angelina Eichhorsti, kes on välisteenistusest äh, Euroopa, Kesk-Aasia, eh, Lääne-Euroopa ja Lääne-Balkani ning Türgi eh, ekspert. nüüd on sõna kolleeg Austriilisele viieks minutiks raporti tutvustamiseks. suur tänu, tere hommikust. Eh, idapartnerlus on sõna, mis iseloomustab meie suhet naabritega stabiilsuse, demokraatia edendamiseks Need riigid on otseses Euroopa Liidu mõjusfääris ning neid mõjutavad äh, otseselt arengumis Euroopas toimuvad. idapartnerluse algatus äh, arenes äh, esmalt üsna aeglaselt, nüüd, nüüd on see oluliselt kiirenenud ning on avaldanud olulist poliitilist mõju erinevatele riikidele, kes on sõlminud assotsieerimise lepinguid eh, ning ka vabakaubanduslepinguid ja seda eriti pärast aastat kaks tuhat neliteist. Ukraina, Moldova, Gruusia on saanud aktiivseteks partneriteks ning on läbinud väga põhjalikud poliitilised ja majanduslikud reformid mis on andnud küll erinevatel ajajärgudel erinevaid tulemusi. koostööpartnerlus Armeenia Aserbaidžaaniga põhinevad pigem juhtumipõhist, juhtumipõhisel lähenemisel teadutel majanduslikel suhetel ning äh, ühenduvusel Euroopaga. suhted Valgevenega on jätkuvalt arengujärgus ning äh, tulemuse, tulemusi on raske ette ennustada me oleme nüüd jõudnud tõhusama integreerumiseni erinevates riikides, ähm, erinevatesse Euroopa Liidu sektoritesse. demokraatia poliitiliste institutsioonide tugevdamine, samal ajal rahvusvahelisest õigusest, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse põhimõttest kinnipidamist peaksid olema need põhimõtted, millel rajaneb äh, tihedam koostöö Euroopa Liidu ning tema lähinaabrite vahel. regionaalse stabiilsuse olulise rõhu, rõhutamine on oluline ning Euroopa Liit peab võtma, võtma aktiivsema eestvedaja rolli rahumeelsete lahenduste leidmiseks olemasolevatele konfliktidele head kolleegid, lugupeetud külalised, idapartnerlus vajab jätkuvat poliitilist tuge, et saaks ka äh, järgmise aastakümne jooksul edasi toimida. ma usun, et tulevikus toob see veelgi rohkem käekasutavaid tulemusi ja ühiseid saavutusi. idapartnerluse algatuse raportöörina on mul väga hea meel, et meie tänasel kuulamisel on väga äh, tuntud ja austusväärsete äh, ekspertide rühm ja ootan juba huviga seda kindlasti põnevat ja viljakat arutelu ma olen kindel, et koostöös äh, tuleb meie raport kasuks meile kõigile ja idapartnerlusriikidele. suur tänu, esimees. aitäh, Pedres, nüüd annan sõna äh, härra Gerasimtšukile, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, daamid ja härrad, mul on väga hea meel siin täna olla. tutvustan teile äh, mõningaid oma mõtteid, mis puudutab olukorda Valgevenes, äh, Moldovas ja teistes riikides, mis puudutab äh, nende osalemist idapartnerluses. kõigepealt aga mõni sõna selle kohta, mis on minu meelest idapartnerluse eesmärgiks äh, ning see on oluline, see oli alguseks mõeldud selleks, et rääkida eesmärkidest seoses partnerlusega nende riikidega. ei olnud niivõrd keskendunud äh, Äh, laienemisele. siin on eelkõige olulised julgeolekuküsimused ja me tohi, me peaksime seda meeles hoidma, sest me tuleme julgeoleku stabiilsuse ja demokraatia küsimuste juurde tagasi, mis puudutab riike ähm, ähm, Euroopa Liidu piiridel. kuue riigi puhul Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova, Ukraina on Euroopa Liit kasutanud äh, siis spetsiifilist lähenemist äh, äh, idapartnerluse heaks ja selleks äh, on siis loodud temaatilised platvormid mitmemaseks dialoogiks ja koostööks nende kuue riigi, liikmesriikide komisjoni ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel. hea valitsemistava stabiilsus, demokraatia, majanduslik integratsioon ning lähenemine Euroopa Liidu poliitikatega energia turvalisus ning äh, Äh, inimestevahelisi kontakte siinkohal olulised, kuid äh, tihtipeale on eksperdid kurtnud, et äh, julgeoleku teema on puudu ja siin mõtlen ma nii tugevat kui pehmet julgeolekut. me teame, et Euroopa Liit on arenenud julgeoleku osas vähem, see on kõige nõrgem sammas Euroopa Liidu arhitektuuris, kuid siiski selleks, et jätkata idapartnerluse äh, ka on väga oluline, et julgeoleku teemat rohkem silmas peetaks. ja kuigi mitmeid reforme läbi viidud idapartnerluse eh, kaudu on siiski riikides väga erinev tase, mis puudutab demokratiseerimist ja edusamme ning samuti on ka erinevad eh, lähenemised eh, suhetele Euroopa Liiduga on näiteks Gruusia, Moldova, Ukraina, kes on allkirjastanud äh, assotsieerimislepingut, ähm, aga näiteks Valgevene on palju äh, lähedasem äh, Venemaaga ning on ka teisi osapooli selles piirkonnas, keda tuleb arvesse võtta. Hiina on muutunud üha aktiivsemaks äh, ja ka mõned teised riigid. kui nüüd äh, rääkida igast riigist eraldi, siis äh, Valgevene on nende riikide seas, mis on Venemaale kõige lähedasem, kõige kaugem Euroopa Liidust ning Venemaa mõjutab sisepoliitikat ning ka reformide tempot ning ei ole oodata olulisi positiivseid poliitilisi muutusi selles vallas. Valgevene küll üritab näidata, et ta on suveräänne ning äh, tema välispoliitika on sõltumatu, kuid praktikas äh, siiski allub Venemaa prioriteetidele. näiteks kui vaadata, kuidas on Valgevene äh, hääletanud Ukrainaga seotud resolutsioonide puhul ÜRO ÜRO-s ja see on väga oluline, kui mõelda Venemaa territoriaalsetele Äh, nõudmistele, et siis Valge, Valgevene Ukraina puhul toetab äh, Venemaad. me oleme ka rääkinud oma partneritega sellest, ka kodanikuühiskonnaga ning iga kord äh, on nad öelnud, et me ei saa siin midagi ette võtta, räägi, räägime, räägime parem majandusest. et see arvesse võttes on ebatõenäoline, et Valgevene sooviks muuta oma suhteid Venemaaga ning läheneda Euroopale otse vastupidi Ehm, Venemaa võib veelgi tugevdama positsioone Valgevenes, kuigi Minsk võib üritada oma partnerite ringi mitmekesistada, sealhulgas siis Euroopa Liidu ja Hiinaga suheldes. ja samuti on Valgevene Euraasia Majandusliidus, mida Venemaa kujutab ehm, alternatiivna Euroopa Liiduga integreerumisele. Ehm, Venemaa saab alati mõjutada äh, Ähm, riiki majanduslikult, poliitiliselt ja julgeoleku vallas ning püüab ähm, viia Valgevenet äh, oma mõjusfääri äh, täielikult ning äh, Valgevene koostöös Euroopa Liiduga tal peab viia ainult selliseid pragmaatilisi projekte ja algatusi, mis, ähm, mis ei oleks kuidagi ähvardavad Venemaale ning jällegi, ükskõik, kas me peame dialoogi ekspertidega, kodanikega, alati on juttu ainult sellist pragmaatilisest majanduslikust äh, koostööst. nüüd Moldovas ja Ukrainas on olukord äh, veidi teistsugune, seal on valijad selgelt äh, toetanud Euroopa-meelseid eliiti ning äh, on allkirjastatud ka assotsieerimisleping, mis tagab olulised edusammed reformi demokratiseerimise ja Euroopale lähenemise vallas. samuti on majanduslikult lähenetud või orienteeritud ennast just Euroopa turgude poole. ja see on äh, huvitav, sest äh, kui mõelda olukorrale Transnistrias Moldovas, siis see samuti viis kaasa selleni, et majanduslikult pöörduti rohkem Euroopa äh, poole ning äh, samuti vabakaubanduse leping Euroopaga. lisaks äh, ähm, lisaks ähm, avalikule konfliktile Venemaa-Ukraina vahel kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning külmutatud konfliktile Moldovas tuhat üheksasada üheksakümmend aastast tuhat üheksasada üheksakümmend kaks on siis Ähm, koostöö Moskvaga julgeoleku vallas äh, muutunud piiratumaks, aga äh, Moldvasis on meil äh, siiski selgelt Venemaa-meelne valitsus, parlamendi president, kuid olukord võib muutuda, sest õige pea toimuvad seal valimised ning võib ähm, niisiis, see näitab, et Moldova jaoks ei ole see orienteeritus ähm, äh, Euroopale sugugi paratamatu ega tagasipöördumatu ja sama tegelikult äh, kehtib ka Ukraina poole, äh, Ukraina puhul. ning Moldovas näiteks kahe tuhande üheksandal aastal tegelikult äh, võitsid äh, liberaalsed äh, Euroopa-meelsed parteid, kuid seejärel sai end segada korruptsiooniskandaali, mis siis jällegi kahjustas ähm, oluliselt nende teed Euroopa poole Äh, siis äh, Mondo puhul on ka äh, reformide kiirendamine läbi kukkunud ja me ei tohiks ka alahinnata Venemaa hübriidseid agressiooniakte Moldova Ukraina vastu. tähendab, et integratsioon Euroopaga on Moldova Ukraina jaoks väga kallis ettevõtmine ning kui Venemaa on üha sihikindlam, ja Venemaa propaganda nimetab neid riike nõrgaks, siis see samuti vähendab äh, entusiasmi Euroopa poole liikuda. tuleb arvesse võtta ka üldiseid äh, ülemaailmseid äh, trende ja mõelda sellele, milline on mitmepoolsuse tulevik Euroopa Liidu ja NATO äh, tulevik, ka majanduslikke, digitaalseid ja geopoliitilisi muutusi, et see kõik äh, muidugi valmistab muret äh, kõikjal Euroopas, Kesk-Euroopas, idapartnerlusriikides. nii et me peame siin mõtlema, mis on need erinevad võimalikud arengud kahe tuhande kolmanda aastani ning selle kohta on ka uuring välja tulnud, mida soovitan teil lugeda. seda, et äh, parandada demokratiseerimist ja äh, Euroopa poole liikumist neis riikides on vaja teha lisajõupingutusi ning Kesk- ja Ida-Euroopa äh, riikide kogemus näitab, et tingimuslikkuse kehtestamine võiks oluliselt reforme kiirendada kohandumine Euroopa Liidu normide ja regulatsioonidega võiks ka viia kiiremini äh, laienemisläbirääkimiste juurde. ma tean, et hetkel laienemist äh, väga ei poodata Euroopa Liidus, aga me peaksime siiski sellest edasi rääkima ja leidma võimalusi vähemalt sektoriaalseks äh, integratsiooniks. võttes arvesse Venemaa väga sihikindlat lähenemist ja hübriidseid meetodeid neis riikides, peab võtma arvesse ka julgeoleku aspekte ja rohkem investeerima kõvasse julgeolekusse, sest ähm, vastasel juhul on vähe võimalusi idapartnerluse riibe viia Euroopa julgeoleku demokraatia äh, vöösse, vööndisse. on väga oluline ka tugevdada parandada olukorda keskkonda kodanikuühiskonna jaoks, kodanikuühiskond ja vabaühendused on Euroopa Liidu loomulikud liitlased selles vallas, sest et ähm, Euroopa integratsioon on nende vabaühenduste jaoks tõepoolest ellujäämise tingimuseks, sellepärast nad igal juhul toetavad Euroopa Liitu ja sama kehtib ka strateegilise kommunikatsiooni ja sõltumatud meedia kohta ja hoolimata sellest, et edusammud äh, on Moldovas üsna head, on ta siiski haavatav Venemaa propagandale. Äh, ka näiteks, mis puudutab Ukrainat, on tehtud ka suur uuring, mis puudutab Balti riigi, Visegradi riike, kus hinnati neis riikides vastuvõtlikkust Venemaa propagandale ja Moldova on olnud kõige nõrgemaks lüliks selle järgi lisaks sellele on äh, väga pakiliselt vaja tegeleda kõrgetasemelise ja keeruka korruptsiooniga äh, selles piirkonnas, nii Ukraina kui Moldova on selles suhtes haavatav äh, ning samuti suunab Venemaa oma propaganda nende riikide elanikkonnale ja saab kasu kas ähm, nende haavatavusest just seetõttu, et eliidid on korrup-, on korruptiivne ning nii on lihtne äh, leida sealt Venemaal liitlasi. niisiis julgeolek, võitlus äh, korruptsiooniga ja propagandaga ning kodanikuühiskonna toetamine on kõige olulisem aspekt, millele tähelepanu pöörata. Äh, jah, need ei olnud nüüd kõige optimistlikumad kommentaarid nende kahe riigi kohta, aga ehk siis kokkuvõttes saame ka kuulda, kuidas sellest keerukast olukorrast välja tulla, aga nüüd äh, saab sõna Gruusia äh, kolleeg Korrali Kagatša, palun, teil on kaksteist minutit. Äh, suur tänu, väga suur au siin viibida pärast sõber Sergei ettekannet keskenduksin mina siis äh, Armeeniale, Aserbaidžaanile äh, ja äh, Gruusiale, aga kõigepealt siis võib-olla üks küsimus endale ja kuulajatele ka, et mida me siin siis selle piirkonna all silmas peame, meie arvates on siin toimunud muutusi, sest Lõuna-Kaukaasiat peeti nagu ka piirkonnaks üheksakümnendates aastat, üheksakümnendatel aastatel, mis oli nagu eraldi, siis kui idapartnerlus algas, aga kas see nüüd siis on seotud samamoodi idapartnerlusega või pikke, kas see on mingi muu Ida-Euroopa või, või on see mingi hall ala? et mis see Lõuna-Kaukasus äh, praegusel ajal siis äh, meie jaoks on? et seda võiks ka mõelda aga kui me räägime Lõuna-Kaukasusest, siis pärast ähm, Gruusia sõlmitud assotsiatsiooni lepingut äh, tundub, et see on tõesti läbikukkunud piirkond. pean siin silmas just poliitilist äh, äh, läbikukkumist ja oli arusaadav ka, miks üheksakümnendatel oli Euroopa Liidul huvi seda eh, piirkonda toetada, aga nüüd eh, Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia on väl, oma välispoliitikas erinevaid eh, suundumusi hakanud ellu viima, mis on ka olukorra keerulisemaks muutnud. Gruusia on nii-öelda eemaldumas Äh, äh, Gruusiast ja Moldovast, siis teistel, äh, teisel kahel riigil on, on nii-öelda oma kaalutlused ja suundumused, nii et pärast Samet revolutsiooni Armeenias on uued demokraatlikud reformid äh, Äh, ellu äh, ette võetud, on ähm, püütud tõesti äh, reforme ellu viia, demokraatlikke reforme, aga korruptsiooni on ikkagi veel praegugi ja ähm, üldisemat dialoogi on tõesti seal rohkem kuulda olnud, kuid probleeme siiski jätkub, ma arvan, et Euroopa liikmesriigid peavad Armeenia äh, reforme äh, rohkem äh, edaspidi ka toetama. Aserbaidžaani olukord on viimasel ajal äh, keerulisemaks muutunud, Euroopa Liidu abi on viima-, üldiselt keskendunud tehnilisele, humanitaarsele, majandus- ja energiaalasele koostöö ja Euroopa Liiduga on tegelikult Aserbaidžaan nagu vähem olnud huvitatud nende demokraatliku reformiprotsessi läbi viima neil on vähem institutsionaalseid äh, sidemeid Euroopa Liiduga ja Baku põhiliselt on huvitatud siis avaliku halduse äh, reformist ja siis ka energiatranspordi äh, taristu küsimustest. Gruusiaga on Euroopa Liidu peamisi partnereid demokraatlike reformide vallas, kuid sealgi on omad väljakutsed. demokraat, Äh, osas on olnud tagasilööke kahel viimasel aastal, olid presidendivalimised, äh, siis oli ka valimisreformiga seotud ähm, probleemid ja ka ähm, nii-öelda mm, ka äh, kohtusüsteem on politiseeritud ja ühiskond on polariseerunud. nii et see kõik on väga suureks Äh, probleemiks Gruusias. lisaks sellele on nüüd ähm, algaval aastal toimuvad äh, valimised tõesti väga oluliseks äh, tähiseks Gruusia jaoks. Aserbaidžaanis on ka paari nädala pärast valimised. seal muidugi ei ole oodata mingeid väga suuri vabastusi see on üsna selge, mis, mis seal siis toimuma hakkab. mis puudutab siis äh, majandusarengut ja kaubandust, siis ähm, et kolm riiki on äh, püüdnud siis Euroopa Liiduga suhteid eri tasanditel üles ehitada. Euroopa Liidu äh, Armeenia SEPA leping on siis sõlmitud Ehm, see on jõustunud aastast kaks tuhat kaheksateist, Vaheliga tasub partnerluslepinguid, see ei hõlma siis vabakaubanduslepingut ja Venemaa tegelikult ka äh, tõkestab äh, põhjalikumat koostööd Euroopa äh, Liiduga. aga Armeenia jaoks on Euroopa Liit suurim kaubanduspartner ja annab ka märkimisväärset finantsabi. mis puudutab Aserbaidžaani, siis äh, lepingulised suhted äh, rajanevad siis partnerluse koostööleppel aastast üheksakümmend üheksa. Euroopa Liit on ka Aserbaidžaani suurim siis kaubanduspartner ja energiapartner ja Aserbaidžaan annab viis protsenti praegusest Euroopa Liidu äh, gaasi äh, nõudlusest, siis oluline partner. mis puudutab Gruusiat, siis äh, Gruusiaga on siis äh, vabakaubanduslepe aastast kaks tuhat kuusteist, selle elluviimine on käimas, kuid see on keerukas ja Gruusia jaoks väga kulukas ka äh, mõningates valdkondades on positiivseid arenguid, aga väljakutsed on ikka veel jäänud siis Euroopa Liidu äh, normide mm, ja nõuetega vastavusse viimise äh, osas. mõlemalt poolelt on ka äh, püütud siis jõupingutusi teha, aga tegelikult ei ole Euroopa Liit suurim kaubanduspartner Gruusia jaoks Euroopa annab kakskümmend kaks protsenti, äh, äh, samas kui siis äh, Venemaa annab üle viiekümne protsendi. mis puudutab nüüd regionaalset koostööd, stabiilsust ja julgeolekut, siis on siin probleeme Mägi-Karabahhiga endiselt, siis Armeenia-Aserbaidžaani vaheline konflikt mis ei ole lõppenud. Euroopa Liidu roll on siin üsna piiratud ähm, paraku. aga Aserbaidžaan ähm, peab Euroopa Liitu passiivseks ja ka mitte toetavaks ähm, osapooleks. Venemaa muidugi äh, äh, manipuleerib mõlema poolega, müüb relvi näiteks, mis teeb olukorra veelgi keerulisemaks. mis puudutab Gruusiat, siis Gruusia julgeolekut ja stabiilsust äh, ohustab see nii-öelda piiristamine Venemaaga see protsess, mis on käimas ja mida siis jah, toetab Venemaa ja siis on sealjuures ka siis Abhaasia ja Lõuna-Osseetia äh, okupatsioon äh, aga sellegipoolest on siis Gruusial siin nii-öelda julgeoleku dilemma Venemaaga. Nad püüavad äh, tihedaid julgeolekusidemeid alal hoida Euroopa Liiduga ja seal on Euroopa Liidu vaatlusmissioon aastast kaks tuhat kaheksa, see on väga oluline ja Gruusia osaleb ka erinevates julgeoleku- ja kaitsepoliitika algatustes ja nad on saatnud äh, ka Malil, Malisse näiteks äh, üksusi ja ka mujale piirkondadesse koostöös Euroopa Liiduga, nii et äh, kui nüüd räägid, rääkida soovitustest, siis demokratiseerimise protsessi tuleb toetada just seal, kus on võimalik olulist mõju avaldada, ma arvan, et Vene, ma arvan, et Gruusia puhul on see asjakohane osaliselt ka Armeeniale. Armeenia puhul järgmisel aasta, järgmine aasta on selline väga oluline, Gruusia puhul, aga on ka võimalik, et olukord halveneb, ma arvan, et mm, ähm, Venemaa, äh, Türgi ja Hiina äh, võivad ka siis seda olukorda ära kasutada, et äh, et seal oma huvides manipuleerida. ja Euroopa Liit peab aktiivsemalt siis osalema ka taristuprojektides, Kaspia mere piirkonnas peab rohkem investeerima äh, ka siis äh, äh, konk-, paremasse konkurentsivõimesse ja piirkondlik koostöö on jah, väga äh, produktiivne olnud, kuid siis pikaajalise rahu ja stabiilsuse jaluleseadmiseks võib-olla ebapiisav ja võib kaaluda siis idapartnerluse stabiilsuspakti, millesse oleks kaasatud siis ka Lõuna-Kaukasus, see on küll eraldi teema aga see võiks olla siis üks ideedest võib-olla, mida võib edasi arutada. ja regionaalne öö, äh, koostöö või regionaalne lähenemine peaks jääma, kuid äh, Euroopa Liidu algatused peaks olema siis rohkem jah, suunatud eri äh, osapooltele ja Euroopa Parlamendil oleks siin ka oluline roll, Euroopa äh, Liit peaks ka siis regionaalset identiteeti toetama, kahepoolsed suhted on väga olulised, mis puudutab Lõuna-Kaukasust Äh, siis äh, jah, rohkem kahepoolset tegutsemist on oluline, institutsioonid, valitsused, kodanikuühiskond, ettevõtjad ja nii edasi äh, võiksid siis olla need siis, kes omavahel tihedamat koostööd äh, teevad ja peab kasutama siis äh, võimalikke mõjutusvahendeid, et tugevdada siis demokraatlikke ja õigusriigi reforme ja seda just äh, kõige rohkem Gruusias. ja miks stabiilsus on seal väga oluline, sellepärast et demokraatia ja õigusriigi reformid on tõepoolest praegu selle piirkonnale esmatähtsad ja lõpetuseks veel tuleb siis äh, piirkonda ka laiemalt investeerida äh, rahu ja stabiilsuse eesmärgile. suur tänu äh, nende ettepanekute eest olukorra parandamiseks ja ülevaate eest nende kolme riigi kohta. nüüd saab kaheteistkümneks minutiks sõna proua Saari. suur tänu Äh, väga hea meel on mul täna siin äh, viibida, sooviksin ka tänada eelkõnelejaid äh, praeguse olukorra kirjelduse eest ja nende väljakutsete eest, mis piirkonna ees seisavad praegusel hetkel. mina püüan Mm, äh, tulevikku vaadata, mida peaks tegema, kuidas äh, peaks kohandama idapartnerluse äh, lähenemist, et see oleks kestlik, see võtaks arvesse uusi väljakutseid ja kasutaks ära siis neid praeguseid võimalusi, mis meil on ja lähtun analüüsist, mille viisime läbi kolleeg Stanislav Keruga möödunud aastal ja pakuksin välja siis kolm teed idapartnerluse raamistiku kohandamiseks siis järg-, tuleval kümnendil. ja esimene võimalus. me peame tõesti äh, ajakohastama oma lähenemist, äh, äh, kuna idapartnerluse piirkond ei ole enam sama, mis kümme aastat tagasi, see on väga dünaamiline ja muutuv ala ja me ei tohiks käsitleda neid riike nii-öelda sihtriikidena Eh, et justkui see oleks mingi heategevusprojekt. aastatega on need eh, riigid tõelisteks partneriteks eh, kasvanud ja kes annavad ka väga olulise panuse meie ühisesse tegevusse. ja lisaks sellele pakuvad nad ka võimalusi Euroopa Liidu ettevõtetele suurendavad Euroopa Liidu poliitilist kaalu ja tegelikult äh, aitavad äh, ka kaasa Euroopa Liidu julgeoleku äh, olukorra parandamisele. nii et me peame mõtlema ka, kuidas seda kõike tutvustada Euroopa Liidu kodanikele, avalikule arvamus, arvamusele. mulle tundub, et me oleme pahatihti siiski minevikku kinni jäänud teiseks äh, ütleksin, et need kolmandad osapooled nagu Venemaa, Türgi ja äh, Pärsia lahe piirkonna äh, riigid on siis oma majanduspoliitilist mõju möödunud aastatel märkimisväärselt suurendanud. see tähendab seda, et Euroopa Liit ei tohiks keskenduda mitte ainult Venemaa rollile selles piirkonnas, vaid ka teistele mm, nii-öelda välisjõududele selles regioonis ja mõnikord nende kolmandate riikide väärtused ja töömeetodid ei ole kooskõlas Euroopa Liidu omadega, kuid üldiselt ma arvan, et siiski idapartnerlusriigid võiksid sellest kõigest kasu saada ja ma arvan, et äh, see on kõigi äh, huvides, seega oleks äh, hea partnerlust süvendada nende jõududega, kes siis sarnaselt mõtlevad ja tõesti on võimalik paremini kooskõlastada meie poliitikat üks äh, näide näiteks G7 äh, saadikute kohtumised Ukrainas, sama midagi sarnast võiks ette kujutada ka teistes äh, idapartnerluse riikides. kolmandaks on üha rohkem omavahel seotud ka ida- ja lõunapartnerluse riigid. ma arvan, et me ei tohikski naabruspoliitikat nõnda lahterdada, see on mõnes mõttes negatiivsete tagajärgedega. Euroopa Liidul on tõesti tarvis sellist kolmesaja kuuekümne ehm, kraadilist ehm, vaadet, e-, et siis ehm, kõigi nende väljakutsetega toime tulla, mis on seotud nii ida kui ka lõuna partnerlusega järgmine laiem valdkond siis, kus me peame oma poliitikat ajakohastama me peame äh, täiustama oma äh, strateegiat, et toetada äh, üleminekut reforme ja majanduskasvu äh, selle piirkonna riikidest äh, Äh, meil ei ole tarvis sellist äh, ranget tingimuslikkust, kuid me peame oma strateegiaid äh, kohandama riikidele ja, ja võtma arvesse siis väga paindlikult just konkreetseid tõkkeid, mis teatud protsesside ees seisavad ja nõnda on võimalik tulevikus suuremat mõju avaldada. näiteks mõnikord poliitiline eliit tõesti äh, ei soovi eh, kiireid reforme läbi viia, sellisel juhul tuleks eh, sellist eh, nutikat tingimuslikkust kaaluda. näiteks anda kodanikuühiskonnale rohkem tuge või ka muudele osapooltele. Moldova on näiteks riik, kus Euroopa Liit on üsna edukalt niisugust lähenemist ellu viinud, kuid on ka öö, Mm, muid ühiskonnarühmi, kes ei soovi nii kiiresti muutusi äh, näha ja võib-olla kõhklevad äh, Euroopa äh, Liidu tegevuses ja me peaksime püüdma neid veenma. nii et üldiselt ma arvan, et Euroopa Liit peaks idapartnerluse riikides oma partnerite valikut laiendama. kodanikuühiskond on äh, väga hea liitlane ja selliseks see ka jääb tulevikus, kuid me peaksime sellest kaugemale vaatama. meil on tarvis äh, proaktiivsemaid äh, sidemeid teiste muude äh, rühmadega, kes võiksid toetada Euroopa integratsiooni, nagu noored, diasporaa, äriringkonnad ja nii edasi ja võiks, Euroopa Liit äh, võiks ka äh, mõelda, missugune on äh, tema poliitika tagajärg ühiskonnas. kui reformid annavad tulemuseks siis selgelt nii-öelda võitjad ja kaotajad, siis isegi majanduskasv tegelikult ei muuda seda piirkonnast, piirkonda stabiilsemaks ja kodanikke õnnelikumaks. nii et me peaksime mm, mõtlema ka uutele algatustele, millest oleks kasu just nii-öelda tavalistel inimestel. Äh, ja neid on tegelikult enamuses, nad ei kuulu äh, sellesse väiksesse äh, linnastunud vähemusse, kes on nii-öelda edukad võib ka, järgmiseks võib öelda, et võib-olla ka puudus teadmistest, ressurssidest ja ühenduvustest äh, ja see äh, on ka äh, tulemuste saavutamist piiranud. Euroopal on tarvis seega paremat kommunikatsioonistrateegiat, rohkem seoseid äriringkondadega ja tuleb investeerida sellesse valdkonda selles regioonis. näiteks tuleb siis võtta arvesse küberajastut, lisada siis kommunikatsioonieksperte ja tuleb ka välja kujundada siis neid lihtsaid ja arusaadavaid sõnumeid Euroopa Liidu panuse kohta selles piirkonnas ja millest ja, ja kuidas siis sellest kasu on tavalistele inimestele. ja tuleb ka näidata, et äh, ettevõtjatel on tõesti kasu äh, tihedamatest äh, sidemetest Euroopa Liiduga, näiteks Gruusiasse, näidata, kuidas nad saavad tõhusamalt Euroopa Liidu turule jõuda, kuidas nad äripartnereid leiavad, kuidas nad oma konkurentsivõimet suurendavad ja Euroopa normidele end vastav, vastavusse viivad ja siin tuleb kasutada siis erinevaid Äh, agentuure ja peame astuma mm, äh, selgemaid äh, samme, et nad võib-olla tulevikus saaksid siis ka osaks Euroopa Liidu majandus- ja pangandusturust. mis puudutab nüüd infrastruktuuri, siis see on positiivne, et kaubavahetus suureneb, aga äh, ma arvan, et tulevikus tegelikult äh, praegusest taristust ei piisa, meil on tarvis äh, tugevdada seda idapartnerluse riikides tulevikus, see on tõesti järgmise kümnendi puhul väga oluline. ja kolmas oluline valdkond siis, milles peame oma lähenemist muutma, nimelt äh, tuleb äh, siis äh, tugevdada nii-öelda julgeoleku sõltumatust mõlemal poolel. tihti arvatakse, et julgeolekukoostööst on kasu ainult idapartneritele. näiteks kümme aastat tagasi leiti, et Venemaa ettevõtmised tegelikult olidki suunatud ainult äh, idapartnerlusriikidele, kuid tegelikult see, mis juhtus toona seal, kordus ka nii-öelda läänes. Äh, libauudised, küberrünnakud ja nii edasi, trollimine, nii et sellised hübriidjulgeolekuohud tegelikult puudutavad äh, meid kõiki ja nende vastu tuleb võidelda ühiselt partneritena tugevdatud koostöö küberjulgeoleku vallas ja võitles äh, rahapesuga võiks olla kaks äh, valdkonda siis, kus me saame tõesti põhjalikult mitmetasandilist äh, koostööd kavandada. näiteks küberjulgeoleku koolitused ja dialoog selles vallas kolme assotsioon, assotsieerunud partnerlusriigiga võiks olla Äh, hea äh, algatus nii et parem on tegutseda selles vallas juba äh, enne, kui ohud nii-öelda teoks saavad, mitte siis pärast, kui juba rünnakud on toimunud ja, ja tagajärjed on väga kulukad nii majanduse kui ka julgeoleku mõttes. korruptsioon ei tohiks ka äh, käsitleda kui mitte ainult äh, majanduse juhtimisega seotud äh, teemat, vaid ka äh, see on väga oluline julgeoleku probleem. ja see korruptsioon toob kaasa ka nii-öelda muid hübriidohte. seega on tarvis põhjalikku julgeoleku lähenemist, millega siis tõesti suurendatakse vastupanuvõimet selles piirkonnas seal on tarvis ka selliseid uuendavaid, eh, ennetavaid eh, meetmeid, mitte siis ainult, eh, me ei peaks mitte ainult tegelema korruptsiooni tagajärgedega. suur tänu teie panuse eest. Ida partnerluse tulevikualasesse arutellu ja võib loota jah, et võib-olla viimaks siis äh, nendest riikidest saab ka Euroopa äh, Liidu äh, äh liikmesriigid. järgmisena saab sõna härra Maniokas. Äh, suur aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. kümne aasta jooksul sellest ajast peale, mil idapartnerlus on olemas olnud äh,, oleme näinud, et tegemist on peamise vahendiga suhete loomiseks idapoolsete naabritega. Need naabrid on Euroopa Liidule lähenenud pärast äh, viimast laienemist ning omavaheline sõltuvus ning äh, lubadused, mis on selle partnerluse raames antud, näitavad, et partnerlus on olnud edukas. Nende kümne aasta jooksul aga on välja tulnud ka selle piiratus ning probleemid Äh, suurem osa piirangutest tuleneb Euroopa Liidu poolelt. esmalt poliitilised eesmärgid, mis me püstitasime. Euroopa Liidu väärtuste edendamine, inimõiguste, äh, õigusriigi, idanaaberluse euroopalikumaks muutmine või äh, suveräänsus, stabiilsus ning majanduslik kasv naaberriikides ning kuidas on kõik see seotud nende endi poliitiliste eesmärkidega rohkem sidusust äh, partnerite huvide ning vajaduste vahel on äh, muidugi mõistlik tee edasi. kuid need huvid võivad vahel olla vastuolus või Euroopas võib ol-, või vahel võib olla meil puudu millestki, mida meil on vaja idapartnerluses. mida meie naabritel on kõige rohkem vaja ja mida me ei saa pakkuda Euroopa Liidu poolt, on julgeolek see on kõige suuremaks piiranguks olnud, seda on üritatud äh, ka lahendada läbi õigusriigi äh, küsimuste, aga sellest ei ole piisanud. idapartnerlus on läbinud mitmeid ähm, äh, kohandamisfaase. alguses oli tegemist ühtse platvormiga, mille eesmärgiks oli muuta idanaabreid Euroopa Liidu läheduses, aga Mm, eesmärgiks ei olnud pakkuda liikmelisuse perspektiivi. poliitikas on äh, nüüd äh, alandatud latti, on hakatud naabrite vahel vahet tegema. uued trendid on teretulnud, me võiksime sedaviisi jätkata, aga ambitsiooni puhul see nii ei ole. ambitsioonid peavad olema realistlikud, peab arvestama Euroopa Liidu enda vahendite piiratust. samas on vaja ikkagi kõrgeid ambitsioone. kas äh, nüüd me räägime juba ka liikmelisuse perspektiivist osade naabrite puhul, ma arvan, et seda ei tohiks välistada, aga seda ei, aga me ei saa äh, seda garanteerida läbi äh, eduka üleminekuaja. Lääne-Balkani puhul oleme me seda vägagi hästi näinud. liiga palju, liiga suur keskendumine liikmelisusele on vastutöötav ning me peaksime pigem vaatama, millised on õiged vahendid ja millised ressursid meil on. mis puudutab riikide vahel vahet tegemist, siis meil on hetkel kaks rühma riike, tegelikult isegi rohkem siin on nii instrumendid kui ka eesmärgid erinevad. üheks rühmaks on assotsieerunud liikmed ja mis on seotud Euroopa Liiduga läbi ühe kõige keerukama ning ambitsioonikama kokkuleppega üldse, mis kolmandate riikidega on sõlmitud. ja viisavaba liikumine, sinna kuuluvad Moldova, Ukraina ja teise rühma kuuluvad Armeenia, Aserbaidžaan ja Valgevene, neil ei ole assotsieerumislepet. Armeenia sõlmis suhteliselt sarnase kokkuleppe. nii et võiks ütelda, et tema on siis nende mõlema rühma vahel. esimeses rühmas Ukraina muidugi on väga suur, väga tähtis eh, ja üheks meie olulisemaks partneriks. see on ainus kuuest riigist, kus äh, meil on ühine riigi ülesehitusprojekt ning äh, see ulatub kaugemale suveräänsuse stabiilsuse ning euroopalikumaks muutmise eesmärgist. vaadelgem nüüd lähemalt neid rühmi ja neid riike. alustagem kahest riigist, mis algselt olid väga skeptilised, Valgevene ning Aserbaidžaan. Need riigid tunnevad huvi omavahelise äh, sõltuvuse suurendamiseks Euroopa Liiduga, energiavaldkond näiteks. ning nad on olnud kaks tuhat kakskümmend algatuse osas päris positiivselt meelestatud. peamiseks huviks on suveräänsus ning stabiilsus. Euroopa Liit on vaja äh, selleks, et tasakaalustada Venemaa mõju ning teiste rahvusvaheliste partnerite mõju nagu Türgi, Hiina ja nii edasi aga kui me räägime inimõiguste ja äh, demokraatia edendamisest, siis äh, siin tuleb ütelda, et meil on äh, dilemmasid, kas peaksime suveräänsust toetama eelkõige või siis Euroopa Liidu väärtusi, inimõigust, demokraatia ja nii edasi ning see võib ohtu seada kogu meie mõju, mis on tekkinud selles piirkonnas. esiteks tuletage meelde, et assotsieerumislepe on üks kõige keerukamaid, kui mitte kõige keerukam lepe üldse, mis Euroopa Liidul on sõlmitud kolmanda riigiga. Need kokkulepped on väga ambitsioonikad seadusandluse lähendamise osas. kolm assotsieerunud liiget on võtnud endale kohustuse äh, üle võtta suur osa Euroopa Liidu seadust, e reeglitest, aga assotsieerumisleppega on seotud ka mõned probleemid, esiteks selle disain ja teiseks äh, selle suutlikkus. reformide ulatus sõlt-, äh, riikidesse sõltub sotsiaalmajanduslikust arengust. Euroopa Liit endiselt eeldab, et assotsieerumislepingud on äh, Äh, Gruusia, Moldova, Ukraina moderniseerimise aluseks. aga tegelikult on see reaalsuse poolt küsimärgi alla seatud. teiseks riikidel on puudusuutlikkusest äh, arengut toetada. tihtilugu on puudu vahenditest ja suutlikkusest äh, Euroopa Liidu poolt ka toetada. osad soovitused põhinevad jälle Euroopa Horisondi projektile ning minu omaenda kogemustele. esiteks, kui me vaatame, kuidas assotsieerumislepingut tegelikult on ellu rakendatud, siis siin tuleb ütelda, et liiga vähe on uuritud seda, mis tegelikult toimub neis riikides. kuidas neid reegleid on kohandatud. ja tegelikult me näeme et kõik see ei ole assotsieerunud valitsuste tegevuse prioriteediks. Neil on palju kiireloomulisemaid vajadusi, nagu näiteks Ukrainas majandus ning julgeolek. siiani Euroopa Liit on otsustanud Ukrainas ainult selle küsimusega tegeleda. minu enda uuring näitab ka, et Euroopa Liidu aki ülevõtmine paljudes valdkondades on öö, toimunud jupiti, aga paremini kui eeldatud. me näeme, et lubaduste ulatust on hakatud vähendama ning tundub, et Euroopa Liit ka nõustub sellega. sellest on kasu, sellepärast et see on võimaldanud vähendada äh, seaduste harmoneerimisega kaasnevad koormad, kuid äh, seda ei, kuid sellega on kaasnenud ka see ebakindlus äh, kodanikuühiskonnas, ettevõtlusmaailmas ning investorite seas seoses tulevase seadusandlusega. meie uuring näitab ka seda, et varasemalt äh, keskkonnakaitsjad ning kodanikuühiskond olid nõrgad, kuid samuti on lünki Äh, mis, äh, ülevõtmises, mis on seotud äh, nõrga haldussuutlikkusega ning vahendite puudumisega, näiteks energiavaldkonnas on need kaks faktorit üksteist täiendanud. Euroopa Liit on aidanud läbi viia erinevaid reforme, mis on seotud riikide mm, huvidega, nagu näiteks gaasisektori reform Ukrainas. Euroopa Liidu reeglite ellurakendamine muutub üha keerukamaks ajaga ning sellest lähtudes on tõenäoline, et nii Euroopa Liidu reeglite ülevõtmine kui ka tingimuste täitmine võivad muutuda tulevikus deklaratiivseteks, me peame selle mm, ka arvestama koheselt. soovituste osas esiteks, eh, esimene puudutab julgeoleku defitsiiti millele tuleb leida lahendus äh, praeguste vahenditega, aga mina tahaksin keskenduda rohkem assotsieerumisele. muidugi mõista on vaja jätkata äh, äh, ka sõltuvuse suurendamist mitte assotsieerunud liikmetega. Euroopa Liit peaks leidma neile mm, geopoliitilistel ning strateegilistel põhjustel. me peame prioritiseerima riikide ülesehitamist ning arengueesmärkide täitmist assotsieerunud liikmetes peame edendama äh, ka otseseid välisinvesteeringuid. Euroopa Liidu reeglite ülevõtmine ning ellurakendamine on väga kulukas ettevõtmine ning nõuab äh, tugevamat majanduslikku äh, pinnast. Euroopa saab sellist majanduslikku toetust pakkuda läbi ühise majandusala avades oma teenuste sektor, kuhu oleksid kaasatud siis Lääne-Balkani liikmed ning kolm assotsieerunud idapartnerlusriiki. see on väga oluliseks eesmärgiks ning võiks muuta assotsieerumise lepingud toimivateks ning äh, ka majanduslikud alused toimivateks. selleks, et üles ehitada et võimaldada Euroopa Liidu reegleid üle võtta, võiksime me liikuda Euroopa Liidus formaalsema, süstemaatilisema assotsieerumisleppe muutmise juurde. Uh, aitäh nende kommentaaride eest ja nagu ma arutelu alguses ütlesin, arutame ekspertide ettekandeid ja me kutsusime siia ka proua Eikorsti ja proua Maternova proua Aihorst, palun, kümme minutit on teil aega. suur aitäh, lugupeetud liikmed, lugupeetud esimees, aitäh ka tänastele kõnelejatele viibin siin suurima heameelega ja kuulasin suure huviga ka ettekandeid, mind küll alguses ei olnud, aga ma usun, et ka kõigil teil oli sellest suurt kasu ja samuti neist soovitustest, mis te olete teinud nii ka minule kui ka Katariinale ja samuti tunnen head meelt selle üle, et Katariina täna siin viibib. väga palju on analüüsitud olukorda, see on väga hea, väga terve lähenemine. väga hea on, et paneelilt tulid ka ideed, mulle väga meeldib äh, proua Saari äh, poolt räägitud äh, jutt see, et me peaksime teistmoodi suhtuma ka vaimses plaanis neid, sellesse piirkonda. mina tahaksin ka mõned märkused teha ruttu. jällegi, hindan väga seda avalikku arutelu. me, no on kümneaastane aastapäev juba möödas, väga palju on viimase kümne aastaga toimunud. ma võin selgelt näha, kus me oleme edu saavutanud äh, iga partneri puhul, kuid ka üldiselt idapartnerluse raames ja tõepoolest äh, igal tasandil on olnud dünamismi meie suhetes. varem kunagi sellist dünaamikat pole olnud ning äh, ma usun ka nende, kuulun nende hulka, kes usuvad, et ka diplomaatiliselt ja meiepoolse pühendumuse osas on olnud rohkem dünaamikat. siin on suure töö ära teinud äh, välisteenistus ja kõrge esindaja, kui ta oli parlamendis, härra Borrell on juba paar korda ütelnud äh, liikmetele, et meie prioriteediks tõepoolest on idapartnerlus ja meie jaoks on väga tähtis töö kõigi kuue partneriga. selline dünamism on seega väga oluline siin räägiti sellest nende lepingute raames, mis on äh, sõlmitud ja me teame, et päris palju on vaja veel ära teha, aga oluline on, et me oleme suutnud äh, saavutada tulemusi äh, ning et meil on õnnestunud luua tingimused selleks, et kiirendada poliitilist lõimumist ning poliitilist assotsieerumist. proua Saari poolt öeldu juurde veel me kindlasti arvestame sellega, mis te ütlesime järgmisel äh, tippkohtumisel ka, aga vaja on rohkem poliitilist pöördumist kõikidel tasemetel. meie delegatsioonid äh, erinevates äh, pealinnades näevad, et suhted on hoopis teistmoodi. Mm, igal tasemel on kontaktid loodud ning see on väga oluline. ilmselgelt delegatsioonid teevad seda ka tänu liikmesriikidele, nii et siin me näeme ka Lissaboni mõju on olnud ka poliitilise kriise erinevate partnerite juures ja me oleme saanud ka kohapeal kõik koos töötada poliitilisel tasandil selleks, et kas maha rahustada need kriisid või siis eh, omalt poolt välja tulla heade eh, lahendustega. Katariina teab ka seda väga hästi me peame neid vahendeid veelgi rohkem ära kasutama tulevikus. seega jah, me oleme palju aktiivsemad, meil on olemas raamistik. kui seda raamistikku poleks olnud, siis oleks meil olnud vaja see luua. aga meil on olemas stabiilne tugev raamistik koostööks kõigi kuuega ja me näeme ka, milliseid tulemusi see on andnud ka kodanikele. ka kõrge esindaja ise on sellel peatunud korduvalt, kui võimalus on selleks avanenud. olles nüüd näinud kõike seda, mis on saavutatud ja kuna konsultatsioonid on ka hästi läinud struktureeritud dialoogi raames viimase kuue kuu jooksul, peab ütlema, et äh, igal tasemel on kõvasti panustatud sellesse nii valitsuse poolt, kodaniku, ühiskonna poolt, kõigi teie poolt erinevatel tasemetel ning nüüd me töötame kõige selle alusel edasi, et eelte valmistada järgnevaks kohtumiseks, mis on ette nähtud juunis selline alt üles lähenemine ning omanikutunne on miski, mis on meie jaoks olulised. jah, muidugi mina ei saa, minu kohus ei ole ütelda, et tegemist on eduka poliitikaga ikka inimesed selles piirkonnas, aga vähemalt koha peal me oleme kõvasti tööd teinud ning me oleme päris kaugele jõudnud. suur osa ja nüüd me räägime enamasti agendast pärast aastat kaks tuhat kakskümmend võib-olla meil on mõningaid küsimusi, mille arutada liikmesriikidega, sellepärast et kakskümmend seitse liikmesriiki peavad meid toetama, alati ma pöördun ka Euroopa Parlamendi liikmete poole, et te ise teeksite tööd oma liikmesriikide parlamendiga selleks, et tagada, et nõukogus vastu võetud seisukohad ka meil aitaksid siin edasi koos töötada. ma arvan, et siin on meil võib-olla veel mõned küsimused lahendada nõukogus enne kohtumist siin on räägitud kaasatusest, äh, vahet tegemisest ja nii edasi, ma ei hakka seal detailidesse laskuma. üks asi, äh, sektorite äh, sügavam analüüs, muidugi uuel komisjonil on uued prioriteedid. digiteerimine, kliima. kuid see töö on ka väga põnev sellega praegu piirduksingi, vastan küsimustele ja aitäh, et me ka meid kutsusite. aitäh ja proua Maternova, palun. Thank you very much. suur tänu, esimees ja suur tänu, Angelina, nende lahkete sõnade eest. austatud äh, parlamendiliikmed, kõigepealt tahan öelda, et mul on hea meel, et selline arutelu aset leiab tahaksin tõesti südamest tänada inimesi, kes juba on sõna võtnud ja eriti härra Maniokase märkused haarasid mind väga kaasa, ma tegelikult jagan paljusid tema mõtteid. tulen ka kohe selle juurde. nüüd kust me tuleme? idapartnerlus algas pärast sõda pärast agressiooni Gruusias kahe tuhande üheksandal aastal. poliitiline kontekst oli väga teistsugune kui nüüd ja nüüd, kümnendal aastapäeval vaatame tulevikku järgmisele kümnele aastale võib-olla veelgi keerukamas poliitilises kontekstis mõjusfääride ümberkujundamine geopoliitiliselt on võib-olla põhjus, miks nii paljud partnerriigid nii parlamentides kui valitsustes väga tugevalt soovivad partnerlusprogrammi jätkamist. see on tõesti nende jaoks väga oluline, nagu ka Angelina välja tõi, aga vaatame ehk tagasi, mida me oleme saavutanud. ma ei räägi siin projektidest siin-seal, vaid eh, tahaksin välja tuua äh, neli põhisaavutust. kõigepealt meil on kolm assotsieerunud äh, liiget. see toob kaasa muidugi oma äh, raskusi, et nad on nii tihedalt seotud äh, Euroopa Liiduga, nagu ka välja tõite, siis väga keerukate kokkulepete kaudu. Need on tõesti keerukad igas mõttes mõned kommentaatorid ütlesid, et äh, neid võeti pigem heade tavadena vastu riikide poolt, ei olnud tingimata ähm, tõeliselt sobilikud igale riigile, see on tõsi, et me ei kohandanud äh, neid tavasid iga üksiku riigiga. aga see kõik toimus hoopis teistsuguses kontekstis, kui nüüd need lepped koostati perspektiiviga, et need on eelsammuks liitumisele Euroopa Liidule et siis need on esimesed sammud, mis viivad järgmisesse ruumi, mis on lähemal Euroopa Liidu laienemisele. et sellise poliitiline kontekst, milles äh, need äh, lepingud sõlmiti. ma alati võrdlen seda selle olukorraga, et kui saad pangas näiteks PIN-i, siis sa seda lepingut täielikult läbi ei loe, kõiki neid, kõike seda väikest kirja. ja samamoodi oli ka nende lepingutega, et äh, eesmärk oli nii oluline, et tingimata detailidele ei pööratud väga suurt tähelepanu. aga ma, <clears throat> aga ma tooksin siis mõned näited, et kuidas me selle kõige toime tulime. kõigepealt nägime väga suurt vaeva, eriti viimase viie aasta jooksul et meie abi ei läheks enam mitte niivõrd projektidele, kui sellele, et toetada põhjalikke reformiprogramme riigis. jah, assotsieerunud liikmete puhul on see süstemaatilisem. mida vähem me abi anname, seda vähem nad ka omalt poolt aktiivsed on, aga isegi Valgevenes, isegi Aserbaidžaanis me tegeleme reformi küsimustega Aserbaidžaani puhul, me tegeleme majanduse mitmekesistamisega Valgevenes Äh, siis ähm, äh, tegeleme investeerimiskliimaga, esimeste sammudega, äh, et muuta riigi, riigile kuuluvad ettevõtteid. Ukraina puhul me toetame kogu seda ambitsiooni reformi, reforme läbi viia. ja nagu ka härra Maniokas välja tõi, siis tegelikult ähm, on oluline siin just tegeleda nende muudatustega. demokratiseerumine, energia mm, tõhusus, nii edasi, nii edasi. niisiis, projektide toetamiselt reformide ja muutuste läbiviimise toetamisele. teiseks, me oleme tõesti ka edendanud oma suhteid kodanikuühiskonnaga, mõttekodadega, see töö on täiesti uuele tasemele jõudnud, niisiis ähm, toetame mõjutusi neis riikides. jällegi kasutas ka oma bürokraatlikku musklit äh, nii-öelda, et toetada mitte ainult äh, neid, keda tavaliselt, vaid et ähm, toetada ka hoopis äh, uusi tegijaid selles vallas. ja kolmandaks, meie endine ja ka nüüdne volinik on mõlemad keskendunud sellele, et investeerida tohutuid summasid sellesse, et ka rahvusvahelised institutsioonid oleksid meiega ühel nõul. me tõesti kulutame selle väga palju jõudu, et ka nemad toetaksid seda, et neid reforme toetataks idapartnerlusriikides. Need on need suured muudatused, mis on toimunud, need sammud, mis on astutud, Riia prioriteedid, need kakskümmend eesmärki nelja laia pealkirja all olid tegelikult väga suureks kasuks, see oli hea raamistik, millest lähtuda. mainisin, et Ukraina puhul läksime sammukese edasi äh, meil oli toetusrühm Ukrainale, mm, see on äh, tõesti ainulaadne üksus, see on ainukene rakkerühm, mis Euroopa Liidul on oma piiridest väljaspool asuva riigi jaoks. nii me kasutasime seda toetusrühma, et äh, katsetada kõigi nende erinevate võimalustega, kas me saaksime ka teistes riikides neid kasutada. nii et ma nõustun täielikult sellega, mida mainisite ma et see õigustikust lähtuv lähenemine, mis siis oli oluline alles arenenud riikide puhul, et me saime seda mingis mõttes kompenseerida, nii nagu just mm, kirjeldasin ja mul on ka üks artikkel siin kaasas, mida hea meelega teiega jagan sel teemal. nüüd mõned näited selle kohta, mida meil on õnnestunud äh, saavutada selle lähenemisega üks näide, mida eelmine volinik armastas alati kasutada, oli see, et meie asume maailmajaos, kus on olnud väga palju muutusi kasu, kasutatavas valuutas, et ähm, pool toetusest VKE-del on olnud kohalikus Äh, valuutas näiteks. ja siis äh, veel üks äh, näide, see on seotud sellega, mida Angelina ütles, on oluline vaadata, millised on uue komisjoni prioriteedid. roheline kokkulepe on tegelikult midagi, mida me oleme juba mõnda aega väga oluliselt edendanud, me olles investeerinud tohutult energiatõhususse, kohalikusse infrastruktuuri, kas me räägime siin joogiveest, reoveest, millest iganes, investeerides ühistransporti kõigest kolm-neli aastat tagasi Euroopa Liit sellega ei tegelenud. nii et ma arvan, et see on väga tubli tulemus ja meil on midagi ette näidata, mõeldes sellele, et uus komisjon tahab olla ka geopoliitiline komisjon. nüüd rääkides sellest, kuidas me oleme avalikus arutelus olnud aktiivsed, milline see protsess on olnud, nagu Angelina mainis, siis ma arvan, et väga oluline on järgmisel kümne aasta äh, jooksul keskenduda ka vastupidavusele. see on selline mõiste, mida on võimalik kasutada põhimõtteliselt kõigi aspekti puhul, millega me tegeleme, me räägime selles keskkonna kontekstis mitmekesisus või äh, energia valdkonnas. ma toon ühe näite kui Ukraina energiatõhususe standardid oleksid sellised äh, nagu Euroopa Liidu liikmesriigil, ma ei hakka nimetama, mis riik see on, äh, kus see on kõige madalam Euroopa Liidus, siis ei, ei peaks ta olema gaasist sõltuv. nii et me räägime siin sellest, et äh, on olemas ka vastupidavus julgeoleku osas niisiis, need on kõik teemad, millesse veel peame palju investeerima. hea valitsustava, õigusriigi põhimõte, demokratiseerumine, need on kindlasti teemad, millega me jätkuvalt väga tugevalt tegeleme. ja lõpetuseks. käivad väga tihedad arutelud ka Euroopa Parlamendis selle üle, et kas tuleks pigem ähm, siis eristada riike või läheneda neile ühesuguselt. nüüd meie, olles väga pragmaatilised, leiame, et siin on kaks äh, raamistikku. idapartnerlus on, äh, on üks osa laiemast Euroopa Liidu naabruspoliitikast, mis puudutab nii ida kui lõunat, et siin on nii äh, piirkondlik kui kahepoolne mõõde. kahepoolses mõõtmes on tegelikult väga palju eristusi riikide vahel. see ongi suhte aluseks, kahepoolse suhte aluseks. ja me ei näe siin tegelikult konflikti selle vahel, et meil on selline kaasav idapartnerluse raamistik kõigi kuue riigi jaoks, aga meil on väga palju võimalusi ka eristuvaks lähenemiseks. mis praktikas toimub üldiselt, kahepoolsete suhete raames nende riikidega, kus me saame palju paremini kohandada oma lähenemist nende erinevate ambitsioonidega, mis meie partnerriikidel on. et sellega lõpetaksingi ja mainiksin veel kahte aspekti me toetame või me väga hindame Euroopa Parlamendi toetust paljude liikmete toetust nii Ahveti komisjonis kui ka mujal parlamendis ja muidugi ei saa ma mainida jätta meie head sõpra härra Kublist, kes on uue idanaabruse foorumi loomises osalenud, mis on meile väga suureks abiks, aitab meid strateegilises kommunikatsioonis äh, paljud teist on maininud, et Euroopa Liit ei ole selles väga tubli, meil ei oleks Brexitit toimunud, kui me ole, oskaksime paremini kommunikeerida. ja me oleme sellesse palju investeerinud. et siis meie antavat abi ehm, teataval loosung jälle viia, see on siis EU4 ehk siis Euroopa Liit millegi jaoks, kas julgeoleku jaoks, energiatõhususe jaoks. muidugi meie kommunikatsioon ei toimu neutraalses ähm, keskkonnas, vaid me peame väga palju vastuvoolu ujuma, eriti just selles ähm, ähm, maailmapiirkonnas. aga igal juhul suur tänu teile huvi eest meie tegevuste vastu. suur tänu, kolleegid, teil on nüüd olnud võimalus ära kuulata palju arvamusi, infot, kommentaare ideid tulevasteks arenguteks idapartnerite pealinnadest, Euroopa Liidu liikmete pealinnadest, ähm, analüüsiinstituutidest ja ka meie täidesaatvast võimust, Euroopa Komisjonil. nii et meil on väga palju mõtteainet, nüüd olekski aeg pidada mõttevahetust ähm, komisjoni liikmete vahel ja kõigepealt saab sõna härra Kaaler, palun. suur tänu, esimees. suur tänu meie külalistele ja äh, ka teiste institutsioonide esindajatele nende sõnavõttude eest. ma nõustun suuresti kõigega, mis, äh, mida öeldi. ma arvan, et on väga oluline, et see poliitiline diskussioon jõuaks äh, siit saalist, ka avalikkuse ette ja ka riikide otsuse langetajate ette. maailm on väga kiires muutumises, meie oleme väga palju muutunud, need riigid, kellest me räägime, on viimase kümne aasta jooksul väga palju muutunud. ja tippkohtumise eel me ei saa endale ette kujutada, et nüüd järgmise kümne aasta jooksul me ei ole ambitsioonikad, vaid lihtsalt kordame seda, mis me oleme teinud viimase kümne aasta jooksul. nii kindlasti olla ei saa. see peaks olema see, millest me lähtume. aga nüüd on küsimus selles, kuidas ähm, õigesti edasi liikuda ja läheneda nii, et see sobiks kõigile neile riikidele, oleks kohandatud neile. me oleme Euroopa Liidus väga pikalt äh, järginud nii-öelda Monet põhimõtet, et teha järgmine samm siis, kui selleks on õige aeg. ja me teeme seda ka nende riikide puhul, et me kohandame oma lähenemist igale riigile. aga ma arvan, et on raske veenda äh, kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki, et nad üheselt oleks nõus, et me avame liitumisperspektiivi, ma arvan, et see oleks väga keeruline. see oleks võimalik vaid siis, kui see peaks olema ühehäälne otsus. aga ma arvan, et kõik need ähm, programmid, mis me läbi viime, reformiprogrammid, mis on kõikehõlmavad, need viivad selleni, et paljud neist riikidest lähenevad meile kiiremini ja neil on potentsiaal läheneda meile kiiremini kui siis, kui me seda protsessi kuidagi sildistaksime. ma olen alati öelnud kolleegidele neis riikides, et äh, mõelge, kas äh, hästi läbi, kas see, kui me silistame selle liitumiseelseks, äh, eelseks kõneluseks, et kas see kuidagi teid viib lä lähemale, kas Türgi, mis on ju väga pikalt kandidaadi äh, nime kandnud, kas, kas ta on kuhugi jõudnud või Põhja-Makedoonia, kas nemad on saanud mingit ametlikku kutset? nii et ähm, mis ma tahan öelda, on see, et need riigid ei peaks niivõrd keskenduma formaalsetele siltidele, <clears throat> vaid et nad sisus meile läheneksid. et ähm, nad oleksid olukorda, kus mingil hetkel oleksid, oleksime vasta, suuremas vastastikuses ähm, sõltuvuses, näiteks äh, taristu puhul ja nii edasi. et ähm, me muutuksime üksteisele olulisteks partneriteks ja siis äh, võib mõelda ka liitumisperspektiivile nii palju ma tahan siis äh, selle kohta öelda, et tõesti suure projektidega kodanikuühiskond oleks ähm, tugevalt kaasatud, see on osa sellest vastupidavusega, mida siin mainiti, nagu ka proua Saari ütles, me peaksime oma mõttemustreid muutma, et äh, teha tõesti seda, mida on vaja järgmise kümne aasta jooksul. aitäh, jah, me muidugi ei paku neile liikmesust, aga suur tänu, et vähemalt mainisite seda, see on ka äh, osa meie arutelust. Leku Piilius, palun. Äh, suur tänu. väga lühidalt. kõigepealt äh, tõesti südamest tänu kõigile ettekandjatele. Need sõnavõtud olid äärmiselt väärtuslikud. vaadates tulevikku, siis arvan, et vastupidavus on tõesti väga oluline mõiste. kui ma aga sellele mõtlen, siis ma arvan, et tuleks rõhutada seda, et me peame mõtlema ka nende ühiskondade ökoloogilisele vastupidavusele. minu põhimure on alati, kuidas hoida üleval äh, motivatsiooni mitte ainult poliitikute seas neis riikides, vaid ühiskondas laiemalt, kus on vaja hädasti läbi viia reforme. lihtne on öelda, et peaksite läbi viima reformi ja võib-olla läheb elu siis paremaks. aga inimesi ei ole tingimata lihtne veenda. inimesed vaatavad, millised on kogemused naaberriikides sellepärast nõustun härra Wojtšakovskiga. et me tõesti hoidume sellest liikmesuse perspektiivi või võimaluse väljaütlemisest poliitilistel põhjustel. aga see viib meid selle probleemini, kuidas me saame hoida motivatsiooni neis riikides reforme läbi viia kui ähm, mõnedes riikides, mis olid väga edukad, näiteks Kesk-Euroopas, ähm, üheksakümnendatel oli just see lubadus, äh, just nimelt see, mis motivatsiooni üleval hoidis, perspektiiv liitumiseks Euroopa Liiduga. ja siis, kui vaadata Euroopa Liidu kogemust viimase kolmekümne aasta jooksul, siis üks kogemus on Kesk-Euroopa, teine on äh, Lääne-Balkani riigid. jah, meil on mõningaid probleeme, aga sellegipoolest idapartnerlusriikide jaoks on see, ma arvan, kogemus, mida nad hea meelega ka enda kasuks tarvitaksid. nii et miks mitte äh, siiski kasutada ka, ka sellist retoorikat äh,, nende idapartnerlusriikidega. Nende jaoks ähm, kui me ütleksime, et Lääne-Balkani kogemust saaks kasutada idapartnerlusriikides, siis ähm, ma arvan, et nad võtaksid seda positiivselt, et see on viis, kuidas edasi liikuda. niisiis mina arvan, et tuleks palju rohkem tähelepanu pöörata selle psühholoogilisele vastupidavusele neis riikides. reform ei ole ju lihtne läbi viia. kui inimestel ei ole tulemusi, siis on see nende jaoks raske. nii et seetõttu neil peaks ikkagi selline präänik nina ees olema, mille poole liikuda. me peaksime omalt poolt kasutama õiget retoorikat, õigeid instrumente lõpetuseks, ma ei tea, võib-olla kas komisjoni esindaja, kõrge esindaja, esindaja, kas saaksite midagi öelda selle kohta, et mis on saanud sellest, et ähm, ähm et nõukogu otsus Põhja-Makedoonia ja Albaania kohta oli ka üks näiteks, et et kuidas, ähm, kuidas äh, selleni jõuti, võib-olla see on meile ka äh, abiks idapartnerlusriikide puhul. aitäh, järgmine kolleeg, palun. aitäh, kuulasin tähelepanelikult äh, kuut kõnelejalt, olen nõus sellega, mida proua Saari ütles, tõepoolest viimase kümne aastaga on olukord muutunud, kontekst, suhtumine ja osapooled on muutunud, kui me vaatame Hiina äh, Venemaa suhteid, siis äh, see on ka selgelt äh, näha. Äh, aga keegi teist praktiliselt ei rääkinud Euraasia majandusliidust. on ju siiski näha, et on selline püüe majanduskoostööks, mis ei tule Euroopa Liidu algatusena, Venemaa Äh, Armeenia äh, on liikmed ja Moldova on assotsieerunud liige selles liidus. tegemist on ju siin ka nii-öelda uue osapoolega, keda tuleb arvestada. ja tahtsin küsida, äh, et kas meil ei ole siin, siis ei asenda ühte karikatuurset lähenemist teisega. siin räägitakse nüüd nii-öelda äh, Äh, on räägitud Venemaa võimul olevatest riikidest, kas me nüüd ei räägi Euroopa Liidu võimul olevatest riikidest või mõjul olevatest riikidest, ja e, e, esimene Rahvapartei e, esindaja siin ka ütles, et tuleb edasi minna ja siis vaatame, kas tuleb liitumisperspektiivis, aga mida siis inimesed praegu tahavad, nad tahavad ju paremat majandusolukorda, rohkem julgeolekut ja neid ära kuulataks pahatihti äh, on siin jah vaimustust äh, kohe näidatud, kui on olnud äh, väikesi edusamme, jah, ma ja Sandu on rääkinud, et tõesti suurepärane oli Moldova olukord. ja mina olin üks väheseid, kes ütles, et see kindlasti üle poole aasta ei kesta. Te teate, et seal oli ju kaks klanni, kes püüdsid üksteist likvideerida ja nii ju läkski sest jah, nüüd on ju see, mis enne oli enamuses, seal muutunud vähemuseks, nii et äh, ka selles valguses tuleb siis äh, mõelda, et on ju riike, kes on valinud selle Euroopa, Euraasia Majandusliidu. kakskümmend kolm äh, Äh, detsember oli Aseri äh, televiisoris juttu sellest, et Euroopa äh, Liit lihtsalt nagu petab teisi riike, vaadake, mis Türgiga toimus ja kas neil on Euroopa Liitu tarvis, kas on tarvis laienemisperspektiivi, kõigile ei ole, ma arvan, et siin on tõesti kaks riikide plokki, ühtedel on lähedased suhted Euroopa Liiduga, kes on Venemaaga tihedates seostes Äh, Moldova ja Armeenia, Valgevene ja siis on rohkem Euroopa Liidu meelsed nagu Gruusia ja siis on ülejäänud, kes on kahe vahel. nii et äh, me, ma arvan, et inimesed võivad olla äh, õnnelikud, elada turvaliselt, olemata samas Euroopa Liidus. nii et kas ei võiks ka mõelda siin nii-öelda mm, sellisele tegutsemisviisile, kus võtaks, võtaks arvesse ajalugu ja inimeste soove. ja ähm, Prantsusmaa äh,, Ukraina äh, delegatsioon juhtus siis tolleaegse Ukraina äh, äh peaministriga, kes ütles mulle, et me liigume lihtsalt katastroofi poole, kuna äh, Euroopa Liit on Venemaaga püüdnud meid kogu aeg vastandada oma lepete kaudu, vastase, aga meil on tarvis sellist lähenemist, kus oleks kõik kolm osapoolt mingil moel kaasatud, ärme seda viga enam tulevikus teeme. järgmine härra Vassescu. aitäh Äh, suur tänu kõigile äh, kõnelejatele, kes tutvustasid meile äh, idapartnerluse teemat ja tulevikku, see oli väga ähm, professionaalne mm, arutelu ja tutvustus spetsialistide poolt, kes siis andsid meile hea ülevaate sellest teemast idapartnerlusel äh, ja see on ajalooline võimalus riikidele, kes äh, Nõukogude Liidust lahku lõid ja sellega peaks olema neile antud võimalus valida, kas jääda äh, siis Moskva kontrolli alla või siis muutuda läänemeelsemaks ja Mm, tihendada sidemeid Euroopa Liiduga. ja nendes riikides on tõesti toimunud tohutuid, äh, tehtud tohutuid edusamme ja oluline on see, et idapartnerlus on neile poliitilises mõttes and-, andnud mm, võimaluse just liikuda ühes või teises äh, suunas jah, kindlasti äh, senised lahendused võib-olla tulevikus ei toimi, kus on siis äh, nii-öelda kolm äh, poolt äh, ja kindlasti liigutakse siis ühele või teisele äh, poole, ühelt poolt siis äh, tolliliit äh, Venemaa äh, äh, mõju all, aga pikapeale siiski äh, võivad, võib ju neist saada Euroopa Liidu liikmesriik. probleem ei ole siin mitte niivõrd äh, asjaolu, et äh, Moldova või Ukraina inimesed ei tea, mida nad tahavad, vaid probleemes, probleem on selles, et me ei anna neile selgeid, äh, me ei paku neile selgelt tulevikuvisioone. ja praegusel hetkel Moldova inimesed ei teagi, mida äh, parte-, oma parteidest arvata, osad toetavad äh, ideed siis toetada äh, Vene tolliliitu ja teised toetavad äh, Euroopa Liidu liikmest, aga keegi ei oota neid sinna ja öeldakse, et neil ei ja neil ei ole äh, riiki, seda ütleb Venemaa ja Euroopa Liit ütleb, et praegu ei ole he sobiv hetk rääkida Euroopa Liidu inte-, integratsioonist, see on võib-olla tõsi. aga äh, kõige tähtsam on siiski, et anda neile tulevikuperspektiiv, kas äh, Moldovast saab viiekümne aasta pärast liige näiteks et me peaksime selles suhtes siiski neile pakkuma mingit selgemat äh, tulevikuvisiooni, sest muidu äh, Moskva ja Brüsseli vastuolu äh, jätkub ja riigid jäävad ikka endiselt ebakindlasse olukorda. härra Jordanov, palun aitäh! Venemaa äh, avaldab olulist äh, mõju nendes riikides, teeb poliitilist propagandat ja äh, edendab seal eliidi korruptsiooni, see on kindlasti ju Venemaa tegevuse mm, tagajärg ja majandusliidil on äh, tõepoolest rohkem suhteid äh, Venemaa kui Euroopa Liiduga. Äh, Venemaa tarnib neile relvi ja viib läbi propagandaaktsioone, see kõik tugevdab tema mõju ja edendab tema huve selles piirkonnas sel põhjusel nende riikide kodanikud on segaduses. ja lisaks majandusraskustele kannatavad nad ka kogu selle propaganda all, mis osaliselt tuleb ka nende enda poliitikutelt suur osa poliitikutest tegelikult ei tegutse oma riigi ja rahva huvides, vaid äh, pigem oma isiklikes äh, huvides. ja nende elluviimine toimub Moskva kaudu. kodanikuühiskonna organisatsioonid on jõuetud oma poliitikute vastu ja raha öö, äh, mõjuvõimu vastu. nii et seal on selline keeruline olukord. ja seda dilemmat ei lahenda arvukad äh, programmid või menetlused. vaid on tarvis sellist äh, uuenduslikku lähenemist ja suurt äh, muutust ja ma olen igati nõus kolleegidega selles osas, et äh, me peame äh, tõesti väga selgeid sõnumeid edastama, äh, öeldes, et mingil hetkel tulevikus on idapartnerlus äh, ammendunud ja siis tuleb tõesti äh, avada nii-öelda Euroopa Liidu äh, liikmesuse perspektiiv. ja need riigid on ju väga selgelt väljendanud oma kavatsusi, näiteks Ukraina ja Moldova selles osas ja Venemaa muidugi selle tagajärjel mingil määral kannatab tulevikus. ja see aitab ka siis äh, toetada Äh, rahastikusel tulevikus. nüüd äh, küsimus äh, siin esinejate paneelile, kas te sooviksite ka vastata ja annaksin sõna igale kaheks minutiks. palun. aitäh kommentaaride ja tagasiside eest meie ettekannetele, tahtsin ka tänada härra Pašeskut, härra Jordanovit, teisi kolleege ähm, nende ideede eest. ja äh, me võime siiski äh, äh, rääkida ähm, regionaalsetest algatustest Äh, kui on, ei ole meil päris äh, konsensust liikmesriikide osas äh, otsese liikmesuse vallas. nii et sellistel algatustel on tõesti lisandväärtust, seda me oleme ka mujal näinud ja idapartnerlus saaks ka siis arvestada näiteks NATO algatustega. seal on programme siis, kus saab, kus nad saaksid osaleda vähemalt vaatlejatena. ja meil on neli ja neli pluss formaadid ja ma usun, et ka idapartnerluse riigid saaksid nendes osaleda. Ukrainas ei ole tegelikult äh, kodusõda käimas, äh, vaid Venemaa agressioon, tahtsin lihtsalt seda äh, selgelt täpsustada. aitäh. Äh, Romaniokas, see oli väga huvitav arutelu, mul oli hea meel ka komisjoni äh, teenistust äh, seisukohti kuulata, seal on mitmeid ühiseid teemasid, tõepoolest liikmesus on oluline, nagu mitmed on seda ka siin maininud, kui see ei, kuid see ei saa olla selline kõikehõlmav äh, temaatika. ja e, Euroopa e, Liidu aki on e, tegelikult ju loodud riikidevahelises koostöös ja idee ongi siis, et lihtsustada seda koostööd ja, ja siis teha ka piirialast, piirialast koostööd, nii et kui niisugune koostöö on olemas näiteks majandusvaldkonnas idapartneritega, siis äh, äh, selle laiendamine teenustele, äh, kaubavahetusele, tegelikult võtab ära selle asja idee. Need asjad käivad koos, see majandusruum äh, äh, näiteks lähtudes just Balkani kogemusest, äh, sellega me saame tegelikult Euroopa Liidu äh, reegleid toimima panna, nad ei ole head äh, asjad nagu iseeneses, sest nende reformialane mõju on piiratud, kuid kui on seal sellist mõju, siis on see nagu kõigele, teenustele, kaupadele ja nii edasi ja väga oluline on just äh, poliitiline, diplomaatiline ja äh, tehniline äh, võimekus, et see nagu liidetakse üheks. siin ei ole mitte ainult siis probleeme nii-öelda haldustasemega vaid siin on põhiprobleemiks siiski korruptsioon, mis neid, nende riikide arengut piirab ja nii poliitilisel, tehnilisel, diplomaatilisel tasandil tegutsemine võiks aidata äh, neil paremini toime tulla, siis kus äh, mitmed eksperdid siis saaksid just koostööd äh, teha. ja väga oluline on Euronest ühised assotsiatsiooni institutsioonid, seda kõike tuleks kaasajastada ja sellest võiks siis välja kujuneda selline uus sobiv äh, raamistik, härra Kagatšo. aitäh, see oli väga huvitav äh, arutelu. Ähm, ma teeksin ka mõned kommentaarid. esiteks, äh, mis puudutab Euroopa poole liikumise protsessi see on tõesti pikk protsess, see on just, äh, see on veel alguses ja see kõik ei toimu ju äh, üleöö ja need ei saa liikmeks üleöö. kuid äh, samas, kui me räägime siin sellest, kas on veel mingeid muid viise lisaks liikmesusele, täisliikmesusele, siis Ida-Euroopa ajalugu on näidanud, et see laienemine oli tegelikult kõige äh, edukam mudel nende riikide jaoks. me saame aru, et on jah probleeme eh, geopoliitilisel tasandil Venemaa ja teiste eh, riikide vahel Euroopa Liit ei, ei soovi nendes konfliktides osaleda, kuid kui me vaatame siin ainult Venemaa suunalt lähtuvat eh, muret, siis Venemaa tekitab neid mm, mm, probleeme ju tahtlikult mõtleme näiteks Ukraina peale, mida rohkem probleeme nad põhjustavad, seda rohkem äh, probleeme nendes riikides ka tekib Euroopa äh, poole äh, liikumisel. ja kui me mõistame, et me peaksime sellesse kõigesse realistlikumalt suhtuma, siis me ei tohiks äh, samas ka anda Venemaale äh, seda võimalust, et nad äh, probleemide tekitamisega suudavad lõpuks tõkestada liikmesuse poole liikumist ja ma arvan, et selles osas peaksime asju selgemalt mõistma, jah, aitäh. kas komisjon soovib ka vastata omalt poolt? jah, mõned äh, kiired äh, kommentaarid, jah, muidugi Ukrainas ei ole mingit kodusõda praegu ja ma arvan, et ka nendele, äh, tänu nendele ühistele jõupingutustele, mis me oleme teinud, oleme suutnud ka sellist, selle vägivalla puhkemist vältida jah, on erinevaid konflikte idapartnerlusriikides, aga vahel me kipume unustama ja ka eurooplast kodanikele tuleb kõike seda selgitada, mis on kasu kõigist, kogu sellest toetusest, mis me sellele piirkonna anname, nimelt sõja puhkemise vältimine, jah ma arvan, härra Kaaler, tõepoolest, et äh, neid võimalusi tuleb ära kasutada, nagu Lääne-Balkanil äh, on, oleme näinud. see on väga hea äh, mehhanism Šamone tegutsemaks siis poliitilisel tasandil. jah, aitäh ka nende ideede eest, mis te välja pakkusite, kuidas kasutada siis seda, mida me Lääne-Balkanil oleme teinud ära äh, Äh, idapartnerlusriikides. ja Katariina ka viitas selle, meil on äh, Balkanid, äh, idapartnerid, ähm, EEA e, ja naabruspoliitika laienemise peadirektoraadi tegevus tegelikult toimub ähm, Äh, nii-öelda omavahelises äh, koostöös. mis puudutab nüüd laienemise äh, metoodikat, sest veebruari alguses jah, mm, tuleb siis ka see uus lähenemine välja. komisjon on tõesti väga intensiivselt selle teemaga tegelemas. see on tõepoolest väga oluline, kuna me peame ju vaatama, kuidas saame paremini ja teistmoodi teha ja saavutada paremaid äh, tulemusi, aga jah, järgmistel nädalatel institutsioonid on tõesti väga aktiivselt siin äh, töös ja loodetavasti äh, saab ka parlament peatselt siis oma toetust sellele omalt poolt pakkuda. jah, Euraasia Majandusliit, Armanial on ju oma kokkulepe Euroopa Liiduga, aga samas ta on ka selle Euraasia Liidu liige nii et me ei nõua partnerit, valijatelt tegelikult äh, valikute tegemist või kahe asja vahel valimist. ja selle parlamendi liikmed ka teavad äh, hästi, et äh, meil on mitmeid viise, kuidas me saame austada oma partnerite valikuid seal regioonis, need on nende valikud aga eh, see, mis nad teevad, peaks olema kooskõlas Euroopa Liidu akiiga, see peab eh, toimuma meie seaduste eh, ja reeglite ja rahvusvaheliste, rahvusvahelise õiguse kohaselt ja need on siis ka meie arutelude teemaks, nii et me ei vali oma part-, me ei käsi partneritel valida siis kas üks, ühe või teise vahel. ma arvan, et me saame tegutseda erinevatel tasanditel siin, aitäh! proua äh, Maternova, äh, mis nüüd puudutab äh, laienemismetoodikat, siis nagu Anselina ütles, sellest siis tuleb täpsemalt juttu paari nädala pärast, aga assotsiatsiooni leppes on sellest ka juttu, nimelt see metoodika lähtub AKI-st. nii et Äh, mulle tundub, et see agiil äh, rajanev, see bürokraatia ongi siin probleemiks, äh, mida meil vaja on ka Lääne-Balkani riikides, on kõigepealt siis riigi institutsioonide reforme ja siis majanduse toimimise põhimõtteid ja ka siis üldist leppimist, nii et seal tuleb siis vaadata, kuidas kõik, kõike ümber kujuneda ja võtta sealt siis Äh, sest mulle tundub, et äh, AKI tegelikult ei ole võib-olla parim äh, vahend üldse nende põhiküsimuste lahendamiseks, seda on näha ka assotsiatsiooni lepingutes, mis sõlmitakse laienemisprotsessi käigus. teine kommentaar, mis ma tahtsin teha ja kordaksin ka omalt poolt, et Ukrainas ei ole käimas kodusõda, tegemist on Venemaa agressiooniga ja me peame seda selgelt välja ütlema peame seda korduvalt jõuliselt ütlema, kuna tundub, et äh, ikka veel viidatakse sellele kui kojus, kodusõjale. Ukraina on näide ja viitab sellele, et me pahatihti ütleme, et me, meil ei ole väga palju mõju väljaspool Euroopa Liitu, aga isegi ilma liikmesuse perspektiivi andmata anname me siiski öö, äh, väga tugeva panuse öö, äh, demokratiseerimisprotsessi Ukrainas. sõjaolukorras siiski ju president, kellel oli nii-öelda äh, kogu mõju ja võim, ei teinud äh, midagi selleks, et viimasel korral valimisi võita ja meil toimus äh, rahumeelne võimu üleandmine, on tõepoolest väga suur demokraatlik võit ja seda tuleb korrata, et meie äh, ümberkujundamise äh, võim, äh, mis meil siis on, isegi kui me ei paku liikmesusperspektiivi, vähemalt mitte lühikeses perspektiivis, on siiski oluline. on ka piirkonnas tõesti mõningaid probleeme, aga ma arvan, et seda, mis ma just mainisin, tuleks küll esile tõsta. mind jah küll äh, Äh, huvitas, äh, tundus huvitav see idee, et partner, äh, idapartnerlus on nii-öelda kolmepoolne suhe, mulle tundub, et ko-, number kolm ei ole siin võib-olla kõige sobivam, aga võib-olla tuleks selle peale jah mõelda. aga viidati ka sellele, et äh, siin on ka eel, äh, eelnevalt äh, mitmeid kolleege, kes on pikalt selle teemaga tegelenud, kauem kui mina, et alguses tegelikult pakuti seda partnerlust ju Venemaale, kes sellest loobus, see ei olnud tegelikult Venemaa vastane ettevõtmine, aga Venemaad see ei huvitanud, sest pärast äh, aastat kaks tuhat seitse Müncheni konverentsi äh, läks ta nii-öelda oma teed ja sellel on ta ka jätkanud äh, ja tõesti, Angelina ka viitas seda, see ei ole tegelikult partnerile pakutud nii-öelda Venemaa vastu. seda tahtsin äh, ka veel lisada. aitäh selle selgituse eest komisjoni poolt. nüüd oleme aruteluga lõpule jõudmas, kas nüüd on viimasel äh, mm, Äh, viimaseks võib-olla siis äh, härra Ostrevitšus äh, võtaks selle arutelu kiirelt kokku. aitäh, see arutelu on andnud Euroopa partner, Euroopa idapartnerluse raportile hea panuse ka. meil oli seal mitmeid ettepanekuid, mis on ka väga tähtsad, tõesti teeme koos variraportööridega Mm, kõik, mis võimalik, et siis lõppdokument äh, laiapõhjaliselt äh, kokku panna. mis puudutab idapartnerlust, siis äh, kindlasti on siin mõned väga lihtsad, aga olulised teemad. see regioon on nüüd nii-öelda globaliseerunud, seal on mitmeid poliitilisi, majanduslikke, ka kahepoolseid Äh, äh, riske, mis tulenevad suurematest idapoolsetest, suurematelt idapoolsetelt naabritelt, need on siis nii-öelda naabrite naabrid. meie jaoks äh, see on selline protsess, mõiste, mis, mis on juba äh, reaalsuseks saanud. aga vaadakem tõele näkku, kõik äh, saavutused idapartnerlusriikides äh, ähm, mõjutavad väga suurel määral Venemaa olukorda äh, me oleme äh, olnud äh, tõesti väga avatud nende riikide suhtes äh, viisavabaduse osas ja see on väga tugev sõnum Venemaale, et kui nad lähevad edasi poliitiliste reformidega, kui see riik loobub autokraatlikust suunast, ja võtab demokraatlikuma suundumuse, siis on need uksed ka avatud. Ukraina, Moldova ja Gruusia puhul see nõnda oli aga me peame ähm, muutma oma poliitilist, rahalist äh, nii-öelda tööriistakassi, sest rohkem on äh, raha tarvis selle piirkonnale, et seda toetada ja meil on tarvis ka institutsionaalseid äh, muutusi millega saame paremini oma eesmärke saavutada, sest idapartnerid võiks olla stabiilsed, tulevased äh,, äh usaldusväärsed partnerid. nii et mul on, me oleme ka tänulik äh, tänastele äh, kõnelejatele, tänan äh, institutsioone, kes andsid ka oma panuse äh, mõttevahetusse ja Aafeti liikmetele, kes oma seisukohti väljendasid ja ootan viljakat koostööd, et siis raportit koostööd, koostada ja liikuda edasi siis Euroopa idapartnerluse temaatikaga. aitäh, suur tänu kolleegidele arutelus osalemise eest suur tänu äh, paneeli äh, kõnelejatele äh, ideede ja kommentaaride eest. selle arutelu oleme nüüd lõpetanud Right, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, head kolleegid, palun istuge oma kohtadele. Like a glass of water. I think Miss Matanova. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, head kolleegid, kolleegid pärast loodetavasti hommikust Äh, viljakat ja meeldivat äh, kuulamist idapartnerluse kohta, tahaksin teid tervitada nüüd ülejäänud koosolekul. tänaksin ka kolleegi, kes hommikust sessiooni juhatas, üheteistkümnes päevakorrapunkt nüüd ja tegemist on arvamuste vahetusega olukorra üle Gruusias, sealhulgas halduspiiril Gruusia äh, halduspiiril ning ma tahaksin tervitada siin mm, aseesimeest äh, Kaha Kutševat ning äh, võrdõiguslikkuse riigiministrit Ketevan Tšikilasvilit. ma annan sõna. ma tahaksin tervitada teid meie komisjoni nimel. Te ilmselt äh, teate, et me oleme väga tähelepanelikult jälginud arenguid teie koduriigis, pöörame suurt tähtsust suhetel Euroopa Liiduga. Te peate kahjuks lahkuma kell kaksteist ning me räägime siis äh, täna siin problemaatilisest olukorrast ning halduspiirist äh, äh, Vene Föderatsiooni poolt okupeeritud piirkonnas ning hiljutistest arengutest, samuti Tbilisis seoses uue seadusandlusega. Need saavad sõna ministrid, kõigepealt proua ja siis seejärel arvamuste vahetus. suur aitäh ja tere hommikust kõikidele! tahaksin täna teid kutse eest ning võimaluse eest rääkida sellest, mis on meie jaoks suureks väljakutseks, ehk siis meie territooriumide okupeerimine Vene Föderatsiooni poolt. ma tahaksin alustuseks ütelda, et tegemist ei ole üldse külmunud konfliktiga Äh, olukord ei ole staatiline, vaid äh, seal on äh, dünaamikad käimas ja negatiivsed eriti, mis puudutab militaarseid tagajärgi ning julgeolekut. mõlemad Abhaasia ja, ja Osseetia osa isoleeruvad üha enam. Venemaa sõjaväelaste osakaal on tõusnud kümne tuhande võrra vastavalt eh, siis, ning moodustavad eh, suure osa kogu piirkonna elanikkonnast. Te teate, et suur osa gruuslastest on eksiilis, nad ei saa kodudesse tagasi pöörduda ning eh, teised jällegi lahkuvad, sellepärast et ei ole mingisuguseid väljavaateid arenguks. sada kolmkümmend sõjaväelist õppust korraldatakse selles piirkonnas ning kakskümmend tuhat on seal enamasti elanikku vabandust, ning äh, sellega tõuseb elanikkonna arv kahekümne tuhande võrra. Moskva on ka äh, lepingud koostanud äh, kohaliku võimuga ning see tagab täieliku Venemaa kontrolli nende piirkondade üle. juurdepääs rahvusvahelise julgeolekumehhanismidele on endiselt olematu hoolimata kokkuleppest kahe tuhande kaheksandast aastast, Genfi äh, äh, arutelud, äh, viiskümmend vooru on juba toimunud ning selle raames üritatakse teemat lahendada ning muuhulgas jõuda selleni, et ei kasutataks jõudu, aga Venemaa ei ole veel kinnitanud neid kokkuleppeid. hoolimata äärmiselt keerukast õhkkonnast oleme me endiselt äh, pühendunud äh, sellele, et üritame leida edusamme ning üritame äh, leida lahendusi ka humanitaar- ning militaarküsimuste lahendamiseks. Euroopa Liit Äh, juhib seda protsenti, et see saab olema väga oluline. ma tahaksin tänada Euroopa Liitu selle eest ning ka teie vaatlusmissiooni eest, mis omab äärmist olulist rolli koha peal. ning me üritame tagada teile juurdepääsu okupeeritud äh, territooriumidele. Äh, siiani te ei ole seda juurdepääsu saanud ning see on muidugi mõista vastuvõetamatu Äh, rääkimata isegi mõningatest äh, väga kahetsusväärsetest juhtumitest äh, Euroopa Liidu vaatlejatega. kahekümne neljandal oktoobril eelmisel aastal Lõuna-Osseetia nii-öelda KGB andis avalikult teada sellest, et nad on kinni pidanud Euroopa Liidu vaatlejad ning ütles, et viiakse sisse patrullid Venemaa poolselt kontrollitud osal ja olukord on tõesti muutunud tõsisemaks viimastel kuudel. me näeme, et soovitakse ka okupatsioonijoonest üle minna ning võtta oma kontrolli alla suuri osasid territooriumist, mis praegu meie keskvalitsuse kontrolli all. okupatsioonirežiim muuhulgas äh, ka ähvardab ultimaatumitega, nõuab et meie mm, väe-, politsei viidaks sealt minema ning kõigele lisaks on võetud pantvangi tsiviilkodani- äh,, tsiviilelanikkonna esindajaid, kõige haavatavamaid, viis kuud juba ainsaks üllatuspunktiks äh, olnud punkt on nüüd täiesti kinni pandud ning elanikkonnal, kes elab Ahal Kooris Nad on täielikult isoleeritud, täielikus humanitaarkriisis. põhimõtteliselt on äh, äh, ära lõigatud igasugune ühendus, pensionid, ravimid, toit, see läheb äh, meile elusid maksma. seda seetõttu, et nad ei saa isegi kiireloomuliseks arstiabiks üle piiri tulla. perekonnad on läbi lõigat-, eraldatud üksteisest, lapsed, vanemad ja nii edasi olukord on täiesti kontrolli alt väljas ning ei, ei vasta humanitaarsust nõuetele. nii et ma täna räägin teile saalkoorelaste nimel, mõistke nende kannatusi ning nõudke äh, ühenduse taasloomist niipea kui võimalik, ilma igasuguste eeltingimusteta tingimusteta. ma olen veendunud, et Euroopa Parlamendi liikmed saavad toetada seda humanitaarjuhtumit ning ma loodan, et meie hääled Äh, häält võetakse kuulda selles väga ebaõiglases olukorras. on veel tuhandeid, kes kannatavad isolatsiooni ning kunstliku eraldamise tagajärjel. sada mm, kilomeetrit äh, okastraadiga äh, eral-, Tara eraldab seda kuuteist küla. tegemist on pidevalt jätkuva protsessiga. eile veel pärastlõunal Vene väed ka Kugutjekaari külas äh, lõpetasid oma äh, kaitseehitiste rajamise. see muidugi tekitab lisahumanitaar- ning äh, julgeoleku väljakutseid mõlemal poolel ning eriti selle äh, okastraadi taga kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist. kuus korda rohkem inimesi on venelased kinni pidanud Äh, ja nad on üritanud tulla okupeeritud äh, piirkondadest Gruusiasse. tegemist on ametliku statistikaga, mis näitab seda, äh, kuidas tegelikult selline eraldatus meid kõiki mõjutab. mina olin siin Brüsselis ja mulle avanes võimalus teiega rääkida ka ühe tuntud doktori kinnipidamisest alates oktoobrist. teda keeldutakse vabastamast Äh, väga palju on sellest juhtumist räägitud, ma tahaksin teid tänada äh, teie toetuse eest, teie olukord lahenes, aga lisaks sellele on sadu teisi. osad neist juhtumitest on traagiliselt lõppenud, neli juhtumit. Noor, neli noort Gruusia meest äh, said surma selle tagajärjel. ning nende kuritegude toimepanijad on endiselt okupeeritud territooriumidel, me oleme küll pingutanud, aga sellest tulemusi ei ole olnud. see näitab, kuivõrd kehv on inimõiguste olukord, kuidas põhiõigusi eiratakse, muuhulgas õigust elule. ja see näitab ka, kuivõrd me peame eh, toetama inimesi koha peal läbi rahvusvaheliste vahendite inimesed on äh, selle olukorra ohvriks, nad, neid äh, diskrimineeritakse etnilistel alustel, nende põhiõigusi rikutakse, piiratakse õigus elukohale, omandile, äh, liikumisele, haridusele, emakeeles, nende olukord on üha hullemaks muutunud võrreldes aastaga kaks tuhat neliteist, kui Abhaasia endine president võimule tuli. ta pidi taganema äh, Äh, Abhaasia meeleavalduste äh, tagajärjel eh, ning see näitas, kuivõrd äh, suur on rahulolematus olukorraga. praegune olukord ei ole mitte kellegi huvides, ei gruuslaste, abhaaside ega kellegi teise huvides. Venemaa huvides samuti mitte muuhulgas seetõttu, et tankid ning ähm, äh, äh, Äh, tõkked ei ole heaks äh, häälekandjaks Venemaale. Euroopa kasutab oma partnerlust ja üritab seeläbi lahendada lahendamata konflikte. me näeme, kuidas Venemaa kasutab neid konflikte ära selleks, et äh, meid mõjutada ja meie arengut mõjutada. meie vastus on selge. Euroopa Äh, poole me suundume ning tahame edendada rahumeelset poliitikat, muidugi mõista, me ei tegutse neutraalses olukorras, rahu alalhoidmine ning stabiilsuse tagamine on väga delikaatne, raske igapäevane töö sellepärast, et provokatsioon on regulaarne, aga see on meie kõige suuremaks äh, prioriteediks. ja edu oleme me saavutanud, rahu on meie konflikti lahendusele aluseks dialoog Vene Föderatsiooniga ning lepitus Abhaasia ning Osseetiaga on kaheks peamiseks alustalaks. selgelt küll üritatakse meid äh, panna reageerima, luuakse kunstlikke väljakutseid, aga me oleme proaktiivsed, me üritame seeläbi aidata elanikkonda, keda konfliktid mõjutavad, kaitseme nende põhiõigusi ning üritame parandada nende elutingimusi üritame samuti usaldust luua ja hoolimata sellest kunstlikust äh, eraldusest. sellest lähtudes oleme algatanud uue rahualgatuse, ähm, sammud parema tuleviku poole. me üritame leida viise, kuidas kaubandust äh, edendada, haridust pakkuda ning äh, pakkuda juurdepääsu erinevatele teenustele algatus on saanud suure toetuse ka rahvusvaheliselt, muuhulgas Euroopa Parlamendi poolt, mille eest olen samuti tohutult tänulik nii valitsuse kui parlamendiga, kus me ühehäälselt toetasime seda rahukava. samuti hea meelega annan teile teada, et praegu ning hoolimata sellest, et elu rakendamisega ollakse algfaasis, hoolimata kõikidest tõketest, on selgeid märke sellest, et tuntakse huvi nii Abhaasia kui ka Osseetia kogukondade poolt poole aasta jooksul on kontaktid selle piirkonnaga tohutult kasvanud. kaks tuhat üheksateist võrreld-, võrreldes aastaga kaks tuhat üheksateist oli meil kaks ja pool korda rohkem Abhaasia-Osseetia üliõpilasi õppimas ning samuti on üha rohkem ühiseid kaubandusprojekte viisteist korda rohkem taotlusi ning see kõik ületas äh, meie igasuguseid ootusi. me räägime siin sadadest äh, taotlustest äh, ühineda, sadadest inimestest, tegemist on suurte numbritega nende ühiskondade jaoks. nüüd on suureks väljakutseks see, kuidas kõikidele ka rahuldavat vastust pakkuda. sellepärast, et läbi selle, läbi koostöö inimestevaheliste kontaktide dialoogi õnnestub meil rahu edendada. samuti algatasime uue finantsinstrumendi Äh, rahurahastuse mittetulunduslik organisatsioon ning muidugi mõista ootame panuseid ka partneritelt. me oleme praegu olukorras, kus igasugune, isegi väga väike osalus võib äh, suur mõju kaasa tuua endaga. Euroopa Liidul on rahuprotsessis keskne roll ja me oleme teile tohutult äh, Äh, tänulikud, aga teie osalus endiselt on väga oluline, me oleme tänulikud igasuguse osaluse eest, kuid samuti me äh, oleme valmis vaatama erinevaid uusi võimalusi, kuidas ära kasutada seda rahuplaani. meie koordineeritud äh, pingutused, lähtudes sellest, et meil on assotsieerunud partnerlus, on ähm, eduka konflikti lahenduse jaoks hädavajalikud. see aeg on kriitiline selleks, et tagada püsiv rahu ja stabiilsus nii Gruusiale kui ka Euroopale. ja tõepoolest, ma tahaksin veel kord äh, väljendada oma tänulikkust. kaks tuhat kaheksateist resolutsioonis äh, Mm, mõisteti hukka pärast äh, kümmet aastat Venemaa okupatsiooni ning ütlesid, et Gruusia territooriumite okupatsiooni jätkamine on selgeks ohuks äh, ka Euroopa Liidu liikmesriikide suveräänsusele ning rahumine konflikti lahendus on hädavajalik selleks, et tagada kogu Euroopa kontinendi rahu ja stabiilsus. Äh, Gruusia endiselt on pühendunud oma Euroopa teele, see on meie valitsuse selge ja tugev lubadus ning inimesed samuti kaheksakümne kolme protsendi ulatuses toetavad seda teed. see ei ole meie vaba valik, mida me kaitseme ainuüksi, vaid see on meie valik, vabadus, võimalus valida vabadust ning see on osaks ka meie julgeoleku stabiilsusagendast. meie edu on oluline nii meile kui ka konflikti lahenduseks ning vastastikus on äh, samuti väga oluline. ning lõpetuseks tahaksin tuua teile näiteks meie ühise verstaposti viisavabaduse kohta, mis alati on olnud ja on midagi enamat kui lihtsalt võimalus vabalt reisida ilma viisata. see on selge tugev signaal ja võib-olla kõige parem viis üldse näidata, et me oleme osaks Euroopast ning uskuge mind, see on kõige parem alternatiiv ja lootus kõikidele neile, kes täna ei saa isegi äh, mõnda meetrit äh, astuda, et oma naabril käe, kätt suruda. Äh, seda seetõttu, et külad on kunstlikult üksteisest eraldatud. suur aitäh teile tähelepanu eest ning ma olen valmis küsimustele vastama. suur aitäh! suur aitäh, minister, sissejuhatava sõnavõtu eest ja palun, härra aseesimees. suur aitäh. tahaksin teid tervitada äh, välisasjade komisjonist ja tänada võimaluse eest ahvetis esineda meie partnerite, sõprade ees ning äh, peab ütlema, et arvamuste vahetus teiega on muutunud heaks võimaluseks rääkida Gruusia ning Euroopa partnerite vahelisest koostööst. me hindame eh, teie toetust ning seda, et te olete Gruusiat hoidnud väga rahvusvahelises agendas eh, prioriteetide sees. Eh, me olime Euroopa Nõukogu ministrite nõukogu esimeheks eelmisel aastal ning Gruusia see räägitakse väga palju tagasipöördumisest Euroopa tsivilisatsioonid. täna me oleme rikas riik kultuuri ning ajaloo poolest, kuid samuti edukas riik, kes on kätte võitnud taas oma koha rahvusvahelises üldsuses. ma ei hakka rääkima Venemaa ohust, sellest juba räägiti, aga tahaksin ütelda, et viimase kahe tuhande aasta jooksul Venemaa on olnud eksistentsiaalseks ohuks Gruusiale. praegu ta okupeerib kakskümmend protsenti meile territooriumist, rikub sellega kõiki rahvusvaheliseid seaduseid ning äh, kokkuleppeid. ebaseaduslik tegevus mitte ainult ei riku stabiilsust ja rahu koha peal, vaid äh, samuti on nad julgeolekuohuks kogu piirkonnale. rahvusvahelise üldsuse toetus on hädavalik selleks, et leida rahumeelne püsiv konflikti lahendus Gruusia elanikkonna suur enamus on väljendanud tahet äh, lõimuda rohkem Euroopaga läbi referendumi ning ma pean ütlema, et alates iseseisvumisest Gruusia valitsus on olnud ainus, kes on tõepoolest äh, teeninud Gruusia elanike huve. me oleme mitte ainult sõnu teinud, vaid ka mm, tegelikke samme astunud Gruusia Äh, pole kunagi varem Euroopale nii lähedal olnud kui praegu tänu äh, assotsieerumislepingule olmist saanud strateegiline partner. meil mm, on ka kauba, edukas kaubavahetus Euroopa Liiduga, viisavaba liikumine alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, äh, tuhanded äh, kruuslased on siia reisinud, meil on tugevad sidemed ka äh, energiaühenduse ning transpordivõrguga ning erinevate Euroopa Liidu ametitega, näitamaks, kui tihe on meie koostöö. Gruusia välispoliitika, meie Euroopa ja ähm, Atlandi-ülesed äh, ambitsioonid äh, on kirjas ka meie konstitutsioonis. kaks tuhat seitseteist Gruusia parlament äh, koostöös Veneetsia komisjoniga viis läbi põhiseadusliku reformi, tagamaks selle, et meie põhiseadus oleks täielikult kooskõlas äh, põhiseadusliku seadusandlusega ning lõime uue süsteemi, mil saab aluseks äh, pikaajaliseks demokraatlikuks arenguks. samuti äh, lõppes Gruusia üleminek äh, Euroopa tüübi traditsioonilise demokraatliku parlamendi juhtimise juurde samuti reformisime kohtusüsteemi ning tugevdasime parlamendi rolli ning töötasime välja uue menetluskorra ning äh, lõime uued tagatised, äh, mis läbi me tagame läbipaistvuse ning aruandluse. see on suurendanud äh, täidevsaatva võimu ähm, aruandlust ning komisjonides äh, aruandmist. kaks tuhat kaheksateist kiideti see heaks ning me tahame arvestada ka praeguse valimissüsteemi aastaks kaks tuhat kakskümmend neli. siin oleme lähtunud OECD soovitustest äh, ning samuti tasub täheldamist, et jõudsime poliitilisele kokkuleppele kõikides põhimõtetes ning see põhimõtteliselt äh, peaks äh, muutma kogu reformi edukaks hoolimata viimase kolme kuu äh, segadustest. olime pettunud sellepärast, et parlamendis ei õnnestunud heaks kiita kuupäeva muutmist. välja pakutud põhimõtted olid küll põhimõtteliselt vastuvõetavad suurele osale äh, Äh, rahvasaadikutest, kes olid lihtsalt meeldetuletuseks teile. Gruusial oli suurepärane võimalus üle minna juba kaks korda täielikult proportsionaalsele süsteemile, nii et see oleks jõus juba aastaks kaks tuhat kakskümmend. kaks tuhat viisteist, kaks tuhat seitseteist, kahe, kahjuks ei saanud me piisavat toetust mitte üheltki mm, erakonnalt kaks tuhat kaheksateist sisse viidud äh, muudatused, kui me kiitsime heaks täielikult proportsionaalse süsteemi, seda ei toetanud ükski äh, opositsiooni äh, esindaja. praegune konstitutsioon viib sisse kaks tuhat kakskümmend neli proportsionaalsed valimised, süsteem on õiguspõhine ning Gruusia on pühendunud sellele tagada aval-, Äh, ausad ning äh, võrdsed valimised kõigile. kaks tuhat üheksateist opositsioon avaldas äh, vastupanu, osad radikaalsed poliitilised liidrid on kutsunud üles takistamaks parlamendi tööd ning blokeerima meie parlamendi sissepääsu hoolimata meeleavaldustest ning blokaatidest. oleme me ikkagi taganud kokkutulemisõiguse. Äh, meeleavaldused olid lubatud ilma, et blokeeritakse juurdepääsu parlamendile. võimul olev erakond on valmis dialoogi pidama ning poliitilisi debatte selleks, et edasi töötada ka koos kodanikuühiskonna ning erinevate teiste erakondadega selleks, et välja töötada et edasi liikuda OECD soovitustega valimisreformi osas. me oleme tänulikud oma rahvusvahelistele partneritele ning sõpradele toetuse eest ning selle eest, et on üritatud vahendada läbirääkimiste protsessi. mitmed voorud on aset leidnud opositsiooni ning võimul oleva partei vahel seoses valimisseaduse muutuse kaks tuhat kakskümmend neli dialoog on praegu käimas. me oleme veendunud, et me peame lähtuma kaks tuhat kakskümmend neli valimistel kõrgetasemeliste demokraatlikest standarditest. see on häda ning, ning me oleme veendunud, et see protsess on tagasipöörduma, pöördumatu kahjuks on protestide käigus, mida opositsioon korraldab, muutuda vägivaldseteks meeleavaldusteks, kus opositsiooniliidrid kutsuvad kodanikke üles äh, äh, korda panema ka äh, rahuliku õhkkonna rikkumisi, vahel nad ka ise teevad seda selle tulemusena sajad äh, vägivaldsed meeleavaldajad hoolimata äh, hoiatustest ründasid äh, politseid, kes valvas parlamendi hoonet, muuhulgas visati pudeleid, kive, metalle, vardaid ja nii edasi. samuti politseinikke on röövitud ära. sellele on järgnenud tõsised uurimised on vaadatud ka mm, seda, kas äh, võimuesindajad ei ole kuritarvitanud jõudu, kolm ohvitseri said süüdistuse. Äh, distsiplinaarkaristused on ette nähtud üheteistkümne ohvitserile, üheksateist poliit vangi vastavalt äh, opositsiooni sõnastusele said süüdist-, süüdistuse, üks neist sai süüdistuse ning karistuse neljaks aastaks vangistuse, sellepärast et ta oli lõhkeaineid äh, tootnud. politsei äh, on kinni pidanud halduskorras ka vägivaldseid meeleavaldajaid. ma tahaksin toonitada, et see kinnipidamine ei too endaga kaasa äh, sissekannet karistusregistrisse ma tahaksin rääkida teiega ka lühidalt ma tahan teiega rääkida lühidalt neist arengutest ning juhtida teie tähelepanu sellele, et me küll hindame väga meie strateegiliste partnerite avatust ja otsekohesust, me eeldame ka, et te, te lähtute oma arvamuse koostamisel objektiivsest informatsioonist ning äh, Tbilisi sessioonil Euronest äh, nõudis, et lõplikku resolutsiooni kaasatakse sami, samuti ülevaade poliitilisest kriisist ning poliitvangidest Gruusias. see näitab, et meie partnerid tunnevad vastutust selle olukorra eest. ma tahan tänada teid selle eest, et te endiselt olete jäänud oma äh, juhtpõhimõtete juurde. kaks tuhat üheksateist kiideti heaks äh, neljas õigusloomeline reformipakett justiitsküsimustes Äh, see on saanud äh, laia toetusega tsiviilühiskonnalt, meie partneritelt, rahvusvaheliselt üldsuselt. peaasjalikult on keskendutud äh, kohtunike distsiplinaarvastutuse ähm, paikapanemisele, kohtureformile ja nii edasi. Veneetsia komisjon on selle heaks kiitnud ning samuti on meie partneriteks Ameerika Ühendriik ning Euroopa Liidu delegatsioon kaks aastat rün-, on rünnatud äh, meie kohtusüsteemi selleks, et diskrediteerida äh, kohtusüsteemi äh, nii kohtunike erapooletust. hiljutises otsuses Euroopa Liidu Inimõiguste Kohus leidis, et inimõiguste konventsiooni pole rikutud seoses õigusega õiglasele kohtumõistmisele ning kohus andis täieliku õiguse aga süüdistused olid äh, põhjendamatud äh, ning sellega kaasnes ka kahju. E-, inimõiguste kohus ütles, et ei ole olnud mingisugust alust sellistele süüdistustele üldse. ning et kõik see teenis tegelikult opositsiooni huvisid, kes kasutab ära kõiki vahendeid selleks, et diskrediteerida demokraatlikke arenguid, äh, mis Gruusias on saavutatud. kahjuks veel paar sõna ajakirjanduse kohta. ajakirjandus ja meedia pole olnud kunagi nii vaba kui praegu. kümme päeva on vaja selleks, et litsentsi saada. seitse aastat tagasi oli meil ainult neli eh, ringhäälinguorganisatsiooni, neid on eh, mitusada ning eh, vastavalt Freedom House'i raportile Gruusia on vabade riikide seas ning äh, äh, meil on kõige suurem internetivabadus. samuti oleme terve rea reforme läbi viinud seoses õigusriigiga. samuti üheks prioriteediks on reformide osas olnud tagada inimõiguste kaitsmine meie positsioon äh, inimõiguste indeksi osas on ka tugevalt paranenud. samuti, mis puudutab isikuandmete kaitsmist äh, ning prokuratuuri Eh, sõltumatust ja igasuguse diskriminatsiooni väljajuurimist oleme suuri edusamme saavutanud, oleme läbi viinud eh, samuti struktuurireforme karistussüsteemis. Department within the Ministry of Internal Affairs, mostly dealing with the cases of uh, violence against women, sexual violence, crimes committed. samuti oleme võidelnud naistevastase vägivalla vastu, diskrimineerimise vastu ning äh, alaealiste õiguste eest viimastel aastatel oleme põhjaliku reformi agenda äh, ellu rakendanud, tunneme uhkust edusammude üle, mis me oleme saavutanud ning äh, kindlalt sammume edasi sellel teel, mis viib meid demokraatia poole, sest Gruusia suveräänsus ning äh, rahumeelsed lahendused territooriumi terviklikkus on meie eesmärkideks välispoliitikas ning osaks ka valitsuse tegevuskavast. poliitiline keskkond on keeruline, aga me püüame edasi rahu, stabiilsus ning areng on elutähtsad meie jaoks selleks, et edasi liikuda. jällegi rolli. suur aitäh teile tähelepanu eest ning äh, pidevate püüete eest meie riiki toetada, aitäh! Thank you, minister, thank you, vice chair! suur tänu, minister, suur tänu, aseesimees, teie sõnavõttude eest! kolleegid, me oleme päris suure ajasurve all, sest äh, meilt on ees ootamas ka ülevaade olukorrast Liibüast ja äh, ka meie järgmine kõneleja peab õigeaegselt lahkuma, nii et meil on täpselt kümme kuni kaksteist minutit aega veel rääkida sel teemal. kolleegid Kaler, Kalnieto, Jukevitš ja Grigorjev soovivad sõna. mikser? jah, muidugi pole probleemi. mikser, Kubilius. Benjan. ja muidugi alustame Marina Kaljurannast, kes juhib delegatsiooni Äh, mis on loodud suhtluseks äh, Lõuna-Kaukaasia riikidega. palun, kolleegid, tõesti äh, tehke nii lühidalt kui võimalik, palun. suur tänu, esimees, kõigepealt tahaksin tervitada meie Gruusia kolleege sellele arutelule. mul on hea meel ka anda paar kommentaari, olles Lõuna-Kaukaasia riikide suhtlemisloodud delegatsiooni juht. ma piirdun aga ainult nende märkustega, mis puudutavad täna arutatavat teemat et ehk siis äh, seda, mis puudutab halduspiiri. meil on võimalik ähm, pidada põhjalikumat ähm, arutelu kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal veebruaril toimuval kohtumisel. ma loodan, et äh, minister Tšihhelašvili saab samuti sellele koosolekule tulla. nüüd aga meie tänase teema juurde. kahjuks on näha, et Venemaa ametivõimude ja Ähm, nende esindatud tegevused on üha tugevnevad hoolimata Euroopa Nõukogu äh, otsustest ning ähm, võib öelda, et Venemaa jätkab oma hävituslikul kursil, rikub äh, kohustusi, mis ähm, tulenevad kahekümne kaheksandal aastal Euroopa Liidu vahendusel äh, sõlmitud äh, vaherahust, äh, toimub piiristamise protsess, toimuvad sõjaväelised õppused, see kõik on oluliseks hoogs piirkonnas, nagu ka Gruusia kolleegid nimetasid. ning olukord eelkõige Osseetias on viinud selleni, et suletakse piiripunktid Eh, kohalike elanike liikumist piiratakse üha rohkem ning eh, ei võimaldata neil elada eh, harmoonias. Euroopa Liit on seetõttu andnud välja hiljuti avalduse, mis puudutab Euroopa Liidu äh, seiremissiooni töö takistamist, millel on oluline roll selles piirkonnas. mis puudutab inimõigusi, siis on olukord halvenemas mõlemas okupeeritud eh, piirkonnas. otse öeldes inimesed eh, surevad, sest et eh, neil ei ole võimalik saada õigeaegset arstiabi. meil oli kõigil väga hea meel, kui doktor Gabrielašvili vabastati, see oli väga sümboolne juhtum kõrge profiiliga juhtum, kuid me ei saa lubada seda, et tuhanded külaelanikud iga aasta vahistatakse õigusvastaselt ning neid trahvitakse, sest nad ületavad seda niinimetatud piiri. me peaksime jälgima ka poliitilisi arenguid Abhaasias, kus niinimetatud presidendivalimised toimusid möödunud aasta septembris, hoolimata rahvusvahelise kogukonna protestidest. nädalapikkuste pingete järel opositsiooniga on niinimetatud president tagasi astunud, õnneks ähm, ei toimunud mingeid füüsilisi kokkupõrkeid, kuid sellest hoolimata on olukord ebastabiilne ning me peame olema jätkuvalt valvsad, äh, kuni peagi toimuvad äh, uued valimised. tahaksin äh, üldisemalt öelda ka seda, et me peame haarama iga võimaluse, et väljendada seda, et meie toetame kindlalt Gruusia suveräänsust ning territoriaalset terviklikkust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning me peame ajama, äh, jätkama seda poliitikat, et me ei toeta Kremli mm, nukuvalitsusi. me peame aitama kaasa rahumeelsele lahendusele diplomaatia kaudu, sealhulgas Genfi äh, protsessi kaudu ning äh, tuleb toetada ka äh, selliseid algatusi äh, nagu rahu algatuses piirkonnas. suur tänu teile! Lõuna-Kaukaasia riikide suhtlemisloolu delegatsiooni juht, tere tulemast aastale Ahveti komisjoni ja nüüd on kolleegidel sõna maksimaalselt kaheksa minutiks ja kõigepealt annan sõna Sandra Kaljetele Rahvaparteist suur tänu! jätkan seal, kus Marina Kaljurand just lõpetas. räägiksin sisepoliitilisest olukorrast, poliitilisest kriisist Gruusias. lugupeetud minister, te just mainisite, et inimesed on tänavatel ja see on opositsiooni algatatud äh, minul on väga pikk poliitiline kogemus ning mina tean, et mitte ükski poliitiline liikumine ei suuda sütitada inimesi nii palju, et nad tuleksid kümnete tuhandete kaupa tänavatele, seal peavad olema sügavamad põhjused. tõite just välja, et Gruusia toetus või Gruusia elanike toetus Euroopa integratsioonile on tõusmas, kuid selles samas arvamusküsitluses leiti, et Gruusia inimesed arvavad, et nende riik on ähm, arengus tagasi läinud demokratiseerimise tõttu. ja see on väga murettekitav, sest et me siin Euroopa Parlamendis oleme alati avaldanud toetust Gruusiale, me oleme püüdnud igati neid abistada ja toetada, aga kui võrrelda seda, et Ukraina territooriumil toimub pidev sõda ja sellegipoolest äh, on nad äh, järjekindlalt läbinud demokraatlikke reforme. Teie aga ei ole suutnud ellu viia oma lubadust, äh, mis puudutab valimissüsteemi muutmist, siis see ei heida küll head valgust Gruusia demokratiseerumisele. nüüd ähm, organisatsiooni Georgian Dream esindaja on öelnud, et äh, väga paljud opositsiooni liikmed on siis vangistusid, nüüd seda on väga, äh, sellega on väga raske leppida, ka see, kui ähm, pärast mitut aastat äh, taas avatakse Mm, kohtuasi, siis see on ka murettekitav. palun, kolleeg Mikser. suur tänu minister, suur tänu, aseesimees. mis puudutab olukorda Lõuna-Osseetias ja Abhaasias, siis olen täiesti nõus kõigega, mida ütles kolleeg Marina Kaljurand ning peab ütlema, et need tendentsid on väga murettekitavad, et tasapisi hõivatakse territooriumi, et ähm, inimeste põhiõigusi rikutakse, sealhulgas äh, nende omandiõigust ning juurdepääsu teenustele nende emakeeles me peaksime kasutama võimalust, et avalikustada seda, mis toimub. et äh, see kõik ei hajuks kuhugi taustale, kui uued uudised peale tulevad. nüüd, kui rääkida demokraatlikest reformidest, siis muidugi see valitsus oli see, kes äh, põhiseaduse muudatuse algatas ja muidugi on tõsi, et meeleavalduste valguses siis seda tähtaega toodi ettepoole. ma arvan, et on väga tervitatav, et Euroopa Liidu delegatsioon Tbilisis on püüdnud edendada dialoogi valitsuspartei ja opositsiooni vahel, et lahendada see ummikseis. muidugi on siin põhiseaduslikke aspekte ja õiguslikke aspekte, mis on olulised, aga tahaksin küsida, et äh, milline on teie tunnetus, et milline võiks olla kompromiss? ilmselt see kompromiss äh, saab olema suuresti poliitiline. kuidas teie meelest oleks võimalik see poliitiline ummik lahendada? sest et poliit-, maastiku polariseerumine on äh, väga kahetsusväärne, aga see ei ole muidugi midagi ainulaadset Gruusiale, vaid seda näeme mujalgi. palun, palun. jah, ma tahaksin äh, öelda paar sõna selle maa-alade hõivamise kohta, mida Venemaa toime paneb ja seda täielikku läbikukkumist äh, selles osas, et ähm, sellest ülejäänud maailma teada anda. umbes neli aastat tagasi ma seisin okastraadi juures koos tõlgiga ja, ja rääkisin talunikuga, kes oli oma maast ilma jäänud, et äh, mina seisin tegelikult tema põldudel, aga tema seisis äh, teisel pool okastraati ja oli lihtsalt äh, oma omandist ilma jäänud, tegelikult kogu oma identiteedist, sest et venelased olid lihtsalt piiri tõmmanud keset tema maad ning ta osutus äkki olevat Venemaa äh, Äh, territooriumil, mitte enam Gruusia territooriumil, kuigi ta ise oli gruuslane. nii et võib öelda, et äh, siin on olnud teatav probleem äh, teavitamisega, ma olen rääkinud sellest kogemusest inimestega mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal. Neil ei ole mitte mingeid teadmisi sellest, et Venemaa lihtsalt jätkuvalt nihutab piire, see mees oli lihtsalt ükskord läinud õhtul äh, magama kolm-neli nädalat enne seda, kui mina temaga kohtusin, järgmisel hommikul tõusis üles ja nägi, et seda okastraati oli liigutatud ja põhimõtteliselt oli teda sellega liigutatud. nii et me peame inimesi rohkem äh, sellest teavitama. mulle tundub, et äh, Venemaa pääseb paljust väga kergesti, inimesed lihtsalt ei tea, millega tegeleb suur tänu, äh, palun, roheliste esindaja. suur tänu, minister Tšihhelašvili ähm et äh, mainisite doktor Kapindašvili juhtumit. Äh, ma tahaksin paar küsimust küsida, kõigepealt väga lühidalt, kas te teate, kes maksis selle eest, et Okrivaia vabaks lasti, kes maksis kautsjoni, kes oli valitsus või mõni vabaühendus ja teiseks ehm, olukord on tõesti muutunud, et ehm, piiril märgistatakse puid, mis on mitu kilomeetrit ehm, Gruusia territooriumilt nii et toimub selline piiristamine, aga minu teada ajakirjanikke sellesse piirkonda ei lasta, tahaksin küsida, et miks, sest mulle tundub, et valitsus peaks ka teavitama oma kodanikke äh, sellest, mis toimub. Äh, nüüd asemis äh, Kutšavale on mul ka küsimus. ma loodan, et minu küsimus on ka teie meelest piisavalt objektiivne, ma olen äh, rääkinud nii äh, valitsust pooldavate vabaühendustega kui ta meeleavaldajatega, minul ei ole mingit infot selle kohta, nad oleksid äh, blokeerinud parlamenti, parlament äh, ise blokeeris ennast oma kuulsa Tbilisi müüriga, aga see selleks, ma tahaksin küsida, et kui te nüüd tunnete, et te olete Euroopa Liidule lähemal kunagi varem, siis kas need poliitvangid, kes on teie riigis, oleksid teiega sama meelt? aitäh, Hanno Fediga, palun! suur tänu! lugupeetud minister, aitäh selle ülevaate eest. ma saan igati teiega nõustuda. muidugi on olukord muutumas hullemaks. me oleme aastaid juba olukorda jälginud. teame, milline see on. paraku on ka meie jälgijate jaoks see situatsioon väga keeruline me peame tõesti vastu seisma Vene valitsusele ja paraku või, või õigupoolest õnneks on Gruusia ühiskond väga valvas ja mõistab olukorda üsna sarnaselt nagu teie. seetõttu kui nüüd Moskva ideoloogid võtsid sõna Gruusia parlamendis, siis äh, see oligi sütikuks kõigile neile meeleavaldustele tänavatel. ma arvan, et mida rohkem on vange, seda äh, kindlameelsemaks muutub Venemaa ja sellepärast ma tahaksin teilt teada, millised teie meelest võimalused olukorda rahustada ja tahaksin ka teada statistikat ähm, kinni peetud ähm, arvu kohta pärast meeleavaldusi. aitäh! Äh, see, need olid siis, äh, see oli siis esimene voor fraktsioonide sõnavõtjad ähm, ja pean teile ütlema, et kui ma igal juhul pean lõpetama selle koosoleku osa veer-, kell veerand üks. aga nüüd siis on sõna härra Kadril. suur tänu, kiire küsimus ministrile, kui paljude inimesteni jõudsite okupeeritud territooriumile, saatsite, saite neile anda arstiabi eelmisel aastal? ja aseesimehe poole pöördes tahaksin öelda, et me toetame teid alati vankumatult, mis puudutab integreerumist Euroopaga, kuid see tähendab, et te peate ka oma kohustustest kinni pidama. ja kui te nüüd püüate äh, äh, nüüd müüa meile maha seda valimisõiguse muutmise läbikukkumist, et seda meile serveerida kui äh, demokraatia idee realiseerimist, no paljud äh, teie kolleegid ju lahkusid erakonnast, astusid tagasi, ähm, olgem ausad, see oli läbikukkumine. ja seda ainult seetõttu, et soovisite võimule jääda. kui te olete tõeline eurooplane, siis äh, tunnistage, et just nii see oli. aitäh, härra Glüksmann! aitäh! jah, muidugi toetame teid täielikult äh, Vene okupatsiooni küsimuses. ja äh, Gruusia liikumises Euroopa suunas. minu küsimus on, et on huvitav kokkusattumine ajastuse mõttes äh, kui praegu opositsioonipoliitikutele kohut mõistjaks on kriis, siis on Armenia, härra Bukerva, paljud poliitilised juhid opositsioonist, kelle suhtes on algat-, taasalgatatud uurimine. et see on küll veidi kummaline ja minu teine küsimus puudutab ajakirjandust Ähm, nüüd, kus härra Vanja juhib telekanalit, mida ta varem omas ja siis ta äh, sai äh, või alustas uue telekanaliga, siis kohe algatati ka uurimist äh, tema vastu, et selle, see on muidugi väga problemaatiline, kui igal, igasuguste poliitiliste probleemide puhul kohe algatatakse uurimine vastu. järgmine kolleeg, palun ja see, mis toimub Gruusias, on tõeline demokraatia tuleproov. Teil on väga palju sõp-, Gruusia sõpru siin, just nimelt Gruusia sõpru, mitte kindla poliitilise suuna sõpru. mul on väga kahju öelda, et minu jaoks oli väga ebameeldiv kuulata kuidas äh, võimupartei esindaja äh, kurdab opositsiooni üle riigis. demokraatiates nii ei käituta. kui me näeme rünnakuid opositsiooni vastu, vabaühenduste, ajakirjanduse, meeleavaldajate vastu, siis see ei aita teil Gruusias äh, saada toetust Euroopa Parlamendist, ei saa nii veenda inimesi, et te olete tõesti euroopalikul teel, nii et see on see, mida tahan öelda ja anda teile edasi need mõtted äh, George and Dream äh, erakonnas, sealhulgas äh, siis ka teie erakonna juhile. palun järgmine kolleeg ma ei tahaks korrata seda, mida siin juba öeldud on, ma tuleksin eesseisvate valimiste juurde. ma olen kohtunud nii opositsioonierakonnaga, võimuerakonnaga, nii et ähm, tahaksin paluda, et te edastaksite oma erakonna juhtidele väga lihtsa sõnumi poolt, nad lubasid tulemusi, nad äh, lubasid, et proportsionaalsuse elemendid jõuavad äh, valimisseadusesse, nii et palun saatke see äh, sõnum neile edasi, et ma ikka ootan neid tulemusi, sest et kui te selle saavutate, kuni te selle saavutate, siis meie usaldus teie valimisprotsessi on üpris piiratud. ja lõpetuseks. kas saate öelda, et Gruusias on veel mõni opositsioonipoliitik, keda ei oleks ähm, kutsutud peaprokuröri juurde suur tänu, kolleegid, teil on nüüd päris vähe aega vastamiseks, vabandan selle eest, aga meil tõesti oli äh, vähe aega. The... jah, mul ei ole tõesti aega vastata kõigile nendele äh, küsimustele tundub, et äh, osalt olete ka saanud äh, väärinfot, mul ei ole aega seda kõike siin tõesti ümber äh, lükata, aga mõned huvitavad kommentaarid siiski. küsiti läbirääkimiste kohta. tõepoolest, meil oli mitu versiooni siis seoses uute valimistega, siin on mitu äh, Äh, äh, küsimust, siis äh, aga soovime konsensusele jõuda, et eesmärgiks on see, et mõlemad parteid peavad siis siiski kuskil järele mm, andma. nii et me leppisime kokku siis nii-öelda üleminekuperioodile sobivaimas variandis, sest et me ei, ei muutnud siis seda kuupäeva, äh, äh, see aastaks kaks tuhat kakskümmend neli oleks siis see üleminekuperiood lõppenud. kümned tuhanded inimesed olevat protestinud, see ei ole tõsi. Äh, tõesti, Gruusia noored patrioodid, kes on tõesti, tulevad tänavatele, kui nad näevad seal Vene saadikuid, aga äh, meil oleks äh, väga hea meel siis äh, sobival hetkel anda äh, uut infot olukorra kohta. opositsioonijuhid püüavad Äh, kutsuda äh, kõiki üles siis ähm, parlamenti ründama, see ei ole sugugi varjatud, see ei ole mingi kuulujutt, vaid Senatali aega on tõesti väga vähe, väga palju äh, sai siin öeldud, mul ei ole lihtsalt piisavalt aega mm, kõigest rääkida, ma olen nõus ükskõik mis teile sobivas formaadis seda kõike edasi arutama, rohkem rääkima, näidata tõendeid, mis meil on, see ei ole mitte ainult meie seisukoht, vaid see rajaneb kõik äh, faktidel ja mul oleks hea meel selle mõttevahetusega edasi minna, mil iganes see teie jaoks sobiv on. suur tänu, härra Kutšova, proua minister. jah, tõesti, võimatu ülesanne on nüüd siin minu ees siin on mõistetav ajapiir seatud, aga olen kolleegiga nõus selles osas, et oleks hea, kui oleks tõesti võimalik vastata kõigile küsimustele, igale küsimusele ja teemale, mis siin püstitati, teha seda üksikasjalikumalt ja pakkuda äh, tõepärasemat äh, infot teile. üks äh, üldine kommentaar siiski. Gruusia äh, eesmärgiks on äh, demokraatia, see on ka valitsuse e, eesmärk ja üldine äh, lähenemine, keskkond, vaba meedia ja väljendusvabadus on, on kõikjal tagatud. tõsi, et on võimalik alati asju parandada, kuid õigusriik toimib, institutsioonid on äh, stabiilsed, viimastel kuudel püüti äh, seda küll kõike ka äh, kõigutada, kuid valitsus on vastu pidanud ja reformikava on jätkunud ja meie liikumine Euroopa Liidu poole on endiselt kindel meil võib olla jah, väljakutseid riigisiseselt, aga eelkõige ka äh, riigiväliselt, äh, meil on siin väga suuri äh, väljakutseid, aga me siiski jätkame oma mm, võitlust vabaduse eest jätkuvalt ja loodame, et saame seda jätkata teie toetusel äh, ja hindan äh, väga äh, kommentaare äh,, mida äh, tehti siin äh, inimeste äh, olukorra kohta äh,, äh, põllumajandustegevad äh, äh, farmerite äh, kohta äh, et on hea neid lugusid jagada, kus inimesed tõesti on Vene äh, okupatsiooni tõttu äh, rängalt kannatamas. suur tänu! Äh, meil on siis jäänud teile öelda suur tänu. reisige turvaliselt tagasi Gruusiasse, aitäh teile!